ja härrad, tere tulemast kõigile. niisiis alustame oma tööd. Te olete ilmselt kõik saanud päevakorra, kas kellelgi on midagi päevakorra kohta öelda, kui ei, siis loeme päevakorra kinnitatuks seega jõuame esimehe teadaannete juurde. variraportöörid ja raportöör on jõudnud kokkuleppele teksti osas, mis puudutab ITRE panust COP seitsmeteistkümne teemalisele resolutsiooni eelnõule. tekstile on alla kirjutatud ja see on saadetud ENVI komisjonile. niisiis, see probleem on nüüd lahendatud ning äh, tahaksin teile meelde tuletada, et me peame seda asja äh, käsitlema ametlikult ja muude küsimuste all me peame siis otsutama raportööri ja variraportööri äh, otsuse heaks kiita, nii et, et tegemist on ametliku protseduuriga ja sellega oleme jõudnud selle lihtmenetlusega lõpule, mida me tavaliselt COP seitsmeteistkümne puhul kasutame. nüüd kas kellelgi on äh, midagi öelda äh, muude äh, protokollide kohta äh,? ei ole, hea küll, siis läheme edasi. ja nüüd jõuame siis äh, juba neljanda päevakorrapunkti juurde, mis on Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet. raportööriks on härra Chichester, annan talle sõna. aitäh kolleegid, me arutame Euroopa eh, Info- ja Võrguturbeametit. võib-olla mäletate, et see amet loodi eh, mõni aeg tagasi. Eh, niisiis üheksakümnendate lõpul ning me pikendasime nende mandaati viimase koosseisu ajal kahe tuhande kaheksandal aastal ning sellel aastal pikendasime mandaati jällegi selleks, et meil oleks siis aega mõelda neid komi-, mõelda komisjoni sisulisemate ettepanekute üle selles osas, kuidas siis äh, ümber sõnastada selle ameti mandaat. meil äh, tuleb kõigepealt tegeleda ühe põhilise küsimusega, nimelt kas see amet peab oma tegevust jätkama, kas tal on mingi eesmärk ning äh, täiendavaks küsimuseks tule, äh, millele vastata, on see, et kuidas see amet peab oma tööd jätkama. me oleme tellinud uurimuse mille me saime kätte juulikuus ning meil toimus siin komisjonis ka kuulamine, kus me siis kuulasime ära igasuguseid tõendeid selle ameti töö kohta, tema rolli kohta, tema volituste kohta. samuti selle kohta, milliseid muutusi tuleks teha. selle kõige tulemusel oleme jõudnud järeldusele, et jah, meil on seda ametit vaja see peab oma tegevust jätkama, aga mitte samasugusel kujul nagu täna. miks mitte samasugusel kujul? sellepärast, et meil on mitmeid tõsiseid äh, eesmärke juhtimise tasandil ja ka operatiivtegevuse tasandil, selle ameti tõhususe tasandil, mis äh, praegu ei ole rahuldavad äh, ning meil tuleb selle ameti mandaati muuta selleks, et juhtimisstruktuur oleks tugevam, selleks, et Äh, selgemalt oleks paigas äh, selle ameti äh, eesmärgid ja ülesanded ning samuti tuleb teha ettepanekuid selle kohta, kuidas seda ametit tõhusamaks muuta. tooksin ühe näite nendest probleemidest, mis ameti ees seisavad neil on kuskil kuuskümmend, seitsekümmend töötajat, suurem osa nendest töötajatest tegelevad äh, halduslike äh, ülesannetega, need inimesed, kes nagu tegelikku tööd teevad arvutite ja, ja võrguturbe alal, nii-öelda see kõrgtehniline personal, neid on kümmekond. Need inimesed peavad mööda Euroopat palju ringi sõitma selleks, et kohtuda oma ametikaaslastega teistes liikmesriikides, selleks, et luua võrgustikke. Nad on ju äh, võrguga tegelev amet. ja tegemist, nagu ma ütlesin, siis on tõesti äh, äärmiselt kõrge spetsialiseerumisastmega ekspertidega, nad peavad üksteisega kohtuma ja kuigi me elame infoajastul ja lairibaühendus äh, ja videokonverentsid ja emailid on kõigile kättesaadavad, siiski ei asenda need äh, isiklikke kohtumisi. me võiksime ju pidada ka oma komisjoni istungit videokonverentsi vormis, kus me kõik istume kodus ja kasutame arvuteid ja Skype'i ja kõneleme niimoodi üksteisega. aga ma ei usu, et see sellisel kujul väga tõhus istung oleks. niisiis, nendel inimestel on vaja palju reisida. antud hetkel arvestades selle ameti asukohta, tähendab seda, et ne, tähendab see seda, et neil tuleb tõesti väga palju reisida. sellele juhiti tähelepanu ka raportis, mille me tellisime. see, see aeg, mis kulub lihtsalt reisimisele, on väga suur niisiis, ähm, me oleme jõudnud järeldusele, et seda ametit on vaja ning seetõttu me hakkasime mõtlema selle ameti juhtimisstruktuuridele ja ülesannetele ning äh, kahekümne, umbes kahekümne muudatusettepaneku äh, põhjal, mis minu äh, raportile tehti, Äh, äh, siis nende põhjal ma võin öelda, et tehti ettepanek äh, luua ka juhatus lisaks nõukogule ning ja selgelt paika panna siis selle ameti roll. ameti, ameti ülesanded on tõesti väga ras-, keerulised, sest et ühelt poolt see amet peab koguma infot võrgu ja infoturbe kohta ja seda ajajärgul, kus küberjulgeolek äh, on äh, poliitilistes tegevuskavades tähtsal kohal. samuti tuleb seda kõike teha viisil, mis ei rikuks äh, liikmesriikide ja vastavate ametkondade õigusi ja kohustusi. liikmesriigid ei soovi et äh, meil oleks selline väga operatiivne amet. aga sellel ametil on äh, mängida äh, oluline roll koordineerimise vallas. ja samuti näiteks infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade tegevuse koordineerimine ning samuti peaks see amet võib-olla aitama lihtsalt kogemu-, parimaid kogemusi vahendada sellel ametil peaks olema roll ka suhtlemisel kolmandate riikide vastavate ametkondadega. tegemist on ju äh, globaalse tegevusvaldkonnaga, küberjulgeolek on selline tegevusvaldkond ning selles osas peab amet ka olulist rolli mängima. selle ameti praegune olukord vajab muutmist ja võib-olla kõige vastuolulisem nendest muutustest on see, et kus see amet peaks asuma. Heraklion Kreekas on küll väga kena paik. ma, minul endal kulus üsna palju aega, et sinna jõuda ja üsna palju aega, et sealt ka tagasi jõuda nii et, et see näitab, et see asukoht ei ole väga praktiline ja tegemist oli suveperioodiga, kui lende oli rohkem äh, probleemid, mis tulenevad sellest, et, et see amet asub just nimelt selles Kreeka piirkonnas, on üsna suured. kõigi nende muutuste tõttu, äh, mis siin muudatusettepanekutes äh, sees on, tundub mulle, et me Äh, tegelikult räägime justkui uue ameti loomisest, seetõttu peaksime me sellele ametile ka uue nime andma. Äh, sellele viitab ka äh, muude, üks muudatusettepanek, kes, mille põhjal seda ametit peaks Enisa asemel Unisaks nimetama hoopis. ja see U viitab siis sõnale liit, union ning eh, tahaksin tähelepanu juhtida eh, veel ühele teisele eh, muudatusettepanekule, kus seda nimetatakse uueks eniisaks. justkui ma tahaks teha ettepaneku, et luuakse uus võrguturb ja infoturbeamet, aga see uus tegelikult viitab sellele, et meil on uus Euroopa Liit see on ka selline sümboolne muudatusettepanek, et äh, peamine äh, mõte nendes muudatusettepanekutes on see, et see amet peaks asuma Brüsselis. ma mõistan, et selline ettepanek äh, muudab mind Kreekas väga ebapopulaarseks. ma võin lihtsalt öelda, et minu õlad on piisavalt laiad, Kreekal on hetkel palju teisigi probleeme aga Kreeka võimud peavad alu, aru saama, et praegune süsteem, selle ameti praegune asukoht äh, ei ole rahuldav Olu,, olukord peab muutuma ning mina pakun ette kõige radikaalsema muudatuse, võib-olla teistel on äh, natuke vähem radikaalseid ettepanekuid äh,, võib-olla minu ja teiste ettepanekute vahepealseid ettepanekuid, aga igatahes me peame muutma selle ameti tõhusamaks, me ei saa lubada, et need vähesed inimesed äh, viidavad hulka aega lennujaamades ja oluline on see, et nad siiski kohtuksid oma kolleegidega teistest liikmesriikidest. ma loodan, et kolleegid raportit läbi lugedes ja muudatusettepanekuid vaadates ja kui nad loevad ka seda, mida sidusrühmad on arvanud, see uus eh, juhatus ja eh, peadirektori rolli tugevdamine ning kooskõlas eh, sellega, kuidas me oleme teiste ametitega ümber käinud kui me oleme nende ametite võimalusi laiendanud ja me oleme andnud nende ametite peadirektoritele võimaluse tulla parlamendi, parlamenti, anda meile oma tegevusest arutelu, aru ja kasutada siis meid oma eh, seisukohtade eh, kontrollimiseks, et selgitada välja, kas nad ikka teevad seda, mida nad peaksid tegema Äh, ma olen kindel, et see raport äh, mõjub üsna provotseerivalt, aga ma loodan, et need äh, arutelud, mis selle raporti põhjal sünnivad, on, on konstruktiivsed. kui me mingeid samme ei astu selleks, et selle ameti tõhusust suurendada, kui me ei lahenda selle ameti asukoha küsimust, siis tuleb tagasi minna jällegi selle põhiküsimuse juurde ning seega ütleksin sõpradele Kreekas et kui te tõesti ei taha midagi muuta, äh, see tähendab, kui te midagi ei muuda, see tähendab, selle ameti tegevus lõpeb septembris kaks tuhat kolmteist. kuna mina arvan, et sellel ametil siiski on oluline roll mängida, siis ma loodan, et see nii ei lähe. aitäh, esimees! suur tänu, nüüd äh, esimese, esimene sõna voorude osa, meie päevakord on väga tihe ja ma tõesti tahaksin, et meil kõikide punkti jaoks oleks piisavalt aega ja seega ma teeksin ettepaneku, et me peaksime umbes veerand tunniga selle ette, päevakorrapunktiga ühele poole saama. Kristjan Keeler, palun, variraportor. suur tänu, kallid kolleegid äh, proua Tšikau ja teiste kolleegidega me sellest eile rääkisime ning lisaks sellele oli libe komisjonis küberturvalisuse kohta ka kuulamine. üks öö, äh, punktidest, mis mulle sellel kuulamisel kõige rohkem kõrva jäi, oli see, et äh, küberkuritegude äh, peamised eksperdid rääkisid peamiselt häkkimisprobleemidest ja mida on tehtud liikmesriikide poolt selleks, et äh, häkkimisele kuidagi panna piir, et kas on võimalik kuidagi kuritegevuse määra küberruumis vähendada. ja põhimõtteliselt, mis sellele siis vastati, oli see, et küberkuritegu on täiesti eraldiseisev nii-öelda ärimudel, kui, millega kaasnevad madalad riskid ja suured kasud. tegemist on suurte summadega, mis seal liiguvad, miljonid eurod kogu äh, see temaatika on kujunenud ohuks äh, igale liikmesriigile, see ei, see ei ole aga homogeenne probleem, erinevad äh, riigid on sellele lähenenud erinevalt, küber, kuidas küri, küberkuritegudele vastu seista ja mõned on olnud edukamad kui teised, kuid näiteks Koreas tõid äh, küberkuriteod äh, kaasa tõsiseid probleeme väärtpaberiturgudel, põhimõtteliselt kogu äh, finantsturud peatusid ja Korea väärtpaberiturul ei toimunud enam mitte mingisuguseid tehinguid. kübersõdade teemat teinekord kasutatakse ära ka selleks, et äh, mõnes riigis või olukorras või konflikti olukorras äh, saada edumaa teiste riikide ees. Äh, kakssada viiskümmend miljardit eurot läheb see meie sisemajanduse kogu produkt, toodangule maksma, see on ainult hinnanguline arvamus ja seitsekümmend protsenti küberkuritegudest tegelikult jäävad äh, Äh, varju ei tulegi päevavalgele, kohtu ette kedagi ei tooda, näiteks üks Eurojusti kohtunik ütles, et prokurörid ei ole saanud piisavalt koolitust äh, ja ka õiguslik raamistik ei ole äh, piisav selleks, ähm, et neid, neid kuritegusid, nende kuritegude eest inimesi karistada, seega meil ei ole ei ressursse ega ka infrastruktuuri selle tegemiseks, kuid selle kuritegevuse liigi mõõtmed on tohutud ja hoomamatud. täna tuleb seda mõista, Euroopa peab kogu oma struktuuri ümber mõtlema, kui me tahame kuidagi reag-, reageerida, meil küberkuritegude jaoks ei ole üldse oma strateegiat, meil peaks olema, aga kui meil õiget strateegiat ei ole, siis äh, me kuhugi ei jõua. praegused strateegiad ei ole kõikehõlmavad, nad on väga killustunud ja tõesti tuleb teha ära tõsine töö selleks, et need üldse kuidagi tõhusaks äh, võiksid kujuneda. seega on terve rida erinevaid olulisi aspekte selles küsimuses, väga paljud nendest on liikmesriikide pädevuses ma olen selles teema, selle teema puhul olnud variraportöör juba ka enne, oleme üritanud jõuda liikmesriikidega kokkuleppele, tookord suured liikmesriigid ei olnud üldse huvitatud koostööst Euroopa tasandil, väikeriigid aga küll, sellepärast et nad lootsid, et Euroopa tasandilt saavad nad toetust oma süsteemide väljakujundamiseks, saaksid nõu ja, ja abi, aga meie ees on tohutu probleem, nii struktuurset poolest vaadates kui ka rahalisest poolest vaadates, me peame kindlasti drastiliselt tänast pilti muutma. seni öö, äh, oleme me ju näinud seda, et tänu küberkuriteole näiteks meie heitkogustega kauplemise süsteem varises kokku. ning see väga oluline Euroopa projekt öö, äh, sattus öö, äh, ohvriks ka finants äh, me ju ei kujutanud ette, et üldse on võimalik, et nelikümmend miljardit kuidagi kaaperdatakse selles, selles süsteemis tänu küberkuriteole, aga tuleb välja, et see on täiesti võimalik. ja meie poliitika lihtsalt ei pidanud vastu äh, turgudel äh, tegutsevatele spekulantidele. nii et härra Chichester, meil on kindlasti vaja tugevamat ENISA-t, meil on vaja tõhusamat struktuuri mis äh, oleks kuidagi paremini kinnitatud meie horisontaalsetesse struktuuridesse, me pea-, oluliselt äh, laiendama ENISA ja Europoli, vabandust, Europoli mandaati umbes äh, kolmsada inimest praegu teevad koostööd ameeriklastega küberturvalisuse osas, kuid see on ENISA-st eraldiseisev tegevus ning kakssada miljonit on eraldatud siis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teemadele, parlament on selle eest võidelnud ja on palunud, et äh, parlament võetaks äh, ka, kaasataks nendesse aruteludesse meile pakub, meile tekitab tõsist muret see, et kui palju me suudame kuidagi mõjutada komisjoni ettepanekuid ja ja üsna tihti meie käest nõu ei küsita, kui langetatakse otsuseid, on tagumine aeg, et meie struktuurid oleksid ikkagi natukene tõhusamad ja seega ma toetan komisjoni ettepanekut, aga seda tuleks laiendada ja ma loodan, et teised fraktsioonid seda kõik toetavad. me peame jõudma kokkuleppele kõikides fraktsioonides selles osas, et kas me luua, loome siis täiesti uue agentuuri või me kujundame ENISA ümber, et see oleks, baseeruks märksa laiemal ja et personal oleks ka paremini kvalifitseeritud. proua Tšika suur tänu, ma sooviksin tänada kolleege nii härra Chichesteri kui ka härra Hellerit kui ka proua Adinat ning sooviksin tänada ka härra Lambertit. meil on, me tegime väga eh, tublit koostööd selle olulise raporti koostamisel. meie fraktsioon toetab Äh, seda, et oleks tugev, toimiv agentuur, mille mandaat oleks laiem, mis tegeleks operatiivküsimuste kui ka õigusloomelise tegevuse ja, ja rahvusvahelise koostööga. sellega seoses ma arvan, et kõige olulisem oleks, et me peaksime tegelema eelkõige agentuuri äh, mandaadi laiendamisega ning äh, üritama teha sellest äh, äh, jätkuvat alalist mandaati. ma ütlen seda sellepärast, et õnnetuseks mõned spetsialistid, ähm, kes tegelevad infoturbe küsimustega, ei tunne mingit soovi selles agentuuris töötamise vastu, just sellepärast, et selle mandaat on ajaliselt piiratud ning sellega seoses Eh, hea eh, eh, tubli ekspert ei soovi sellises kohas töötada, nii et meie leiame, et eelkõige on meil vaja toimivat, efektiivset agentuuri, kuid leiame ühtlasi, et selle agentuuri mandaat ei tohi olla ajaliselt piiratud. samuti on oluline, et Euroopa Liidul oleks selge strateegia küberturvalisuse valdkonnas, mis oleks efektiivne ja hästi läbimõelnud ning milles võiksid äh, osaleda väga paljud institutsioonid nii Euroopas kui ka liikmesriikide tasandil. teisest küljest arvan, et on väga oluline, et enamus äh, agentuuri töötajatest oleks äh, informaatikaeksperdid. ma esitasin muudatusettepaneku selles küsimuses, et garanteerida äh, et nelikümmend protsenti ad-, et administratiivset personali oleks kõigest nelikümmend protsenti selles agentuurid äh, ja et ülejäänud äh, peaks olema tõesti need, kes tegeleksid konkreetselt küberkuritegevuse vastase võitlusega. ma ei ole nõus ka sellega, et see agentuur ümber nimetatakse. me teame ju suurepäraselt, et kui meil on juttu mõnest institutsioonist või ettevõttest, siis kui me soovime, et see kaotaks turuosa e, ja e, kui soovime, et ta kaotaks e, oma head kuulsust, siis tuleb tal vahetada nime. kui me soovime hästi toimivat asjaliku agentuuri, kui me otsustame agentuuri luua ja tal on juba nimi olemas, siis minu meelest see nimi peab ikkagi alles jääma. kuid loomulikult laiendatud mandaat ning samuti suurendatud panus kõigi poolt, see on väga oluline me ei ole nõus ka sellega, et see agentuur Kreekast ära viiakse. me leiame, et kõikidel liikmesriikidel peab olema võrdsed õigused, neil kõigil peab olema õigus Euroopa Liidu agentuuridele oma territooriumil. sellega seoses ma ei saa aru, miks Keskkonnakaitseagentuur peab olema Taanis, aga nii see ei või olla Kreekas. ühesõnaga, meie ei ole nõus sellega, et see agentuur Kreekast välja viiakse kuid äh, me võime siiski äh, sisse viia äh, tulemuskriteeriumid ning nõuda nende täpsemat täitmist, kuid me ei ole nõus, et agentuur Kreekast välja viiakse. ning ma esitasin omapoolse muudatusettepaneku selle koha, kohta, et juhatuse kolm liiget pandaks paika Euroopa Parlamendi poolt ning veel üks muudatusettepanek, eh, mis eh, puudutab siis seda, et eh, et agentuuri poolt välja töötatud soovituse nõudmisi peaks liikmesriigid täitma ning et nad töötaks ühtlasi, et tooda, et agentuur töötaks välja ühtlasi soovitusi õigusloomelise tegevuse kohta, mida peaks kogu Euroopa Liidus juurutama. ning see puudutab kogu küber, infoturbe e, küsimusi, me leiame, et e, me peame ühtlasi kerge, parandama dialoogi, peame kaasama avaliku sektori, peame kaasama erasektori ning peame kaasama ka e, teadustöö tegijad. tegu on väga olulise aktuaalse teemaga ning väga oluline on ka see tulevikku vaadates, sellega seoses oleks meil vaja et meil ähm, oleks äh, toimiv strateegia küberkuritegevuse vastu võitlemiseks, sellega seoses on meil vaja tugevat äh, agentuuri laiendatud mandaadiga, mille, äh, mis ei oleks ajaliselt piiratud ning loomulikult ma toetan, et see agentuur jääks Kreekasse edasi. aitäh! suur tänu ja nüüd veel kaks variraportööri ja siis veel kuus sõnasoovijat, ma tõesti palun, et hoidke kellel silm peal, sellepärast et äh, meil on väga palju veel päevakorrapunkte. Äh, proua Vale on. suur tänu, härra esimees, kõigepealt lubage tänada härra Chichesteri selle äh, töö eest, mis ta on teinud raportori, raporti kallal ja tahaksin viidata sellele, et variraportööride kohtumisel oli meil alati väga huvitavaid arutelusid muudatusettepanekutest aga rääkides, eh, ilmselt peab neid kohtumisi tulema veel, kui me üldse tahame jõuda eh, sellisele kokkuleppele, kus on võimalik oma seisukohti teineteisele lähendada, see on võimalik ja vajalik, kuivõrd eh, parlament peab selle raportiga saatma välja väga selge sõnumi. sõnumi selle kohta, millisena näeme meie selle agentuuri tulevikku paar sõna äh, peakorterist. tundub küll, et võib-olla peakorteri koht ei ole nii oluline ja et sellele ei peaks nii palju tähelepanu pöörama. aga tõesti, seekord ma arvan, et on piisavalt põhjust sellele mõelda. kuid samas äh, Euroopa Parlament oma peakorteri kohta seisukohti ei saa võtta aga seekord on meil võimalik küll nõukogule survet avaldada selleks, et eh, Võrgu- ja Infoturbeameti peakorteri eh, asukohta muuta. nüüd ENISA mandaadi pikkus. enamus variraportööre toetavad seda, et mandaat oleks tähtajatu sellele ametile ning eh, minu seisukoht on, et see oleks väga teretulnud sellel on väga selged eelised, äh, nimelt äh, oleks võimalik loomulikult inimestele tagada karjäärivõimalused, äh, see annaks ametitöötajatele teatava kindluse ja kindlasti tooks sellele ametile lisaväärtust juurde, nii et mina kindlasti toetan tähtajatut mandaati. nüüd küberturvalisus, ka selle teemaga peaks tegelema ENISA laiendatud mandaadi alusel kolleegid sellest on juba rääkinud, aga ma ei arva, et sellest ametist peaks äh, kujunema äh, mingisugune operatiivorgan, täiteorgan, äh, tegemist on äärmiselt delikaatse valdkonnaga, kuid kindlasti sellele ametile oleks võimalik leida roll teiste oluliste ametite ühendajana küberkuritegevuse valdkonnas äh,, Äh, kuritegude identifitseerimisel ja kirjeldamisel, see ei peaks olema võib-olla lihtsalt ainult info niimoodi koondumispunktiks äh, erinevate organisatsioonide vahel, kuivõrd äh, see, see õõnestaks korrakaitseorganite vahelist koostööd, ENISA-l ei ole lihtsalt juriidilist alust sellise töö tegemiseks andmekaitse, ka selles osas äh, arvan ma, et Enisel peaks olema roll äh, teha koostööd andmekaitseagentuuridega ja inspektsioonidega liikmesriikides nüüd algatusvõime suurendamine arvamuste ja analüüside puhul, et nad ei peaks pidevalt ainult liikmesriikidele ja komisjonile lootma, et, et palutakse neilt sellist analüüsi selles osas äh, ma arvan, et äh, tõesti Enise jaoks on käes pöördelised ajad. mulle ei meeldiks, et me hoiaksime elus äh, ametit, millel ei ole oma tööks piisavalt vahendeid. ja seega minu meelest tuleks panustada just nimelt tema vahendite võimalikule laiendamisele. suur tänu. kolleeg Rotsabella, suur tänu Ehm, ma tahaksin kõigepealt eh, tänada härra Chichesteri eh, suurepäraselt tehtud töö eest, suur tänu ka teistele kolleegidele, kes ja variraportööridele, kes on selle teemaga tegelenud, pühendumist on olnud näha igalt poolt. härra esimees, mina arvan, et ma olen üldiselt rahul sellega, mis on öeldud. eriti olen rahul sellega, mida ütles eh, proua Tšikau. ma olen temaga täiesti nõus meie omalt poolt, kuivõrd kui me oleme huvitatud Enisa rolli laiendamisest, ei näe ma öö, äh, mingisugust põhjust, miks peaks Enisa nime hakkama muutma. Äh, Enisa on juba suhteliselt hästi tuntud ja kui see nimemuutus ei tähenda midagi muud kui ainult öö, äh, nimemuutust öö, ja ma ei kujuta ette, miks mida muuta võikski siis tähendada, ei ole see lihtsalt vajalik. meie meelest äh, on äh, Enisa on nagu tegevorgan meil on vaja tagada see, et Enisa teeks ähm, vältimatu eeltingimusena koostööd teiste agentuuridega, kuid me oleme huvitatud sellest, et Enisa mandaat oleks tähtajatu. kui see on tähtajaline ja kui, kui see mandaat antakse, ma ei tea, viieks või seitsmeks aastaks, siis see tegelikult ähm, äh, piirab ju otseselt ka seda tööd, mida nad teevad sisuliselt ja, ja kogu äh, meeskond tunneks, et nad on seal ainult ajutiselt. ja seega meie ettepanek on, et mandaat peaks siis tõesti olema, nagu öeldud, tähtajatu. Äh, nüüd veel äh, peakorteri ümberkolimine, selles osas ma olen täiesti vastu muidugi sellele ettepanekule Eh, kui me läheneksime nendele eh, peakorteri küsimustele ainult eh, vahemaade läbi, siis tuleks kaks kolmandikku ametitest kuhugi Kesk-Euroopasse üle kolida, sest nad on kõik ju suhteliselt kaugel. nii et jäägu see Enise siiski Kreekasse, suur tänu! suur tänu ja nüüd on variraportöörid oma sõna saanud öelda ja veel kuus sõnasoovijat. ma teen ettepaneku, et piirame kõneaega kahe minutiga ja siis võib-olla tuleme toime. mul on väga kahju, aga kõikidele on vaja sõna anda, nii et härra Castillo. Eh, eh. nii, ma räägin tõesti lühidalt. ma ei hakka kordama seda, mis siin juba öeldud on, ega ei hakka ka vaidlema nende küsimuste üle, mille millega ma päriselt nõus ei ole, me oleme esitanud juba omapoolsed muudatusettepanekud ja äh, nende üle on võimalik äh, hiljem täpsemalt rääkida. minu meelest peab olema selge meie eesmärk, nimelt see, et agentuur oleks võimalikult efektiivne. ja äh, ma arvan, et sellise info küberturbeagentuur on tõesti väga oluline ja me selline agentuur on praegusel hetkel väga oluline, tema tegevus ei ole seotud ainult mitte efektiivsusega, vaid ka meie uute vajadustega, mis ei ole sugugi, millel ei ole mingisugust tegemist sellega, mis probleemid eh, eksisteerisid eh, kahe tuhande neljandal aastal Pro, probleemid on täiesti muutunud. ning eh, ma arvan, et selle agentuuri agen-, asukoht ei tohiks olla nüüd meie arutelude põhiküsimuseks. tegu on emotsionaalse küsimusega ning ma arvan, et äh, meil ei oleks võimalik ähm, selle, äh, sellest mingisugusele, sellega mingisugusele positiivse lahendusele jõuda. minu meelest muidugi see, kui see agentuur oleks Brüsselis, oleks see palju parem, kui me soovime paremat efektiivsust, soovime pidevaid kontakte erinevate Euroopa institutsioonidega, ähm, huvigruppidega ja, äh, ja nii edasi Äh, siis see agentuur, äh, ja see ei ole ainus juhtum, peaks äh, vähemalt omama alalist, alalist ka esindust ja kabinetti Brüsselis, see on minu meelest esmatähtis. suur tänu teile ja härra Karas. suur tänu teile, härra esimees. ma üritan samuti rääkida lühidalt ma äh, sooviksin tänada kolleege tehtud töö eest, ma olen tõesti nõus sellega, et Enisa on üks äh, väiksemaid äh, Euroopa agentuure ning töötajaid on seal umbes kuuskümmend. selle on, selle eelarve on kaheksa miljonit eurot aastas, samas näiteks kui mõned teised agentuurid kulutavad seitsesada miljonit küberkuritegevuse vastu võitlemiseks nii et selle olulisus on, selle tähtsus aina kasvab, seda nii rahvusvahelisel mm, tasandil eh, kui ka eh, tema mm, eh, funktsioonide parandamise küsimuses. ma olin üllatunud siin, kui ma kuulsin, et organisatsioon, mille eesmärgiks on tagada küberturvalisus, räägiti siin põlastavalt sellest, et äh, selli-, äh, põlastavalt sellest, et võidakse kasutada videokonverentsi. me, ma tahaksin teile meenutada, et isegi Ameerika kongressis, Ühendriikide kongressis kasutatakse Skype'i ning äh, selle efektiivsus aina paraneb mis puudutab NISA tegevuse tõhustamist ja tugevdamist ning struktuuri muutmist ja efektiivsuse tõhustamist, siis ma arvan, et siin on veel väga häid ettepanekuid tehtud selles osas. ja me oleme esitanud ka omapoolseid ettepanekuid. nüüd, mis puudutab aga raportööri isiklikke arvamusi, isiklikku arvamust, Eh, mis, mille aluseks on siis tema külastust Enissas eh, eh, peakontoris, mis oli poolteist aastat pärast selle avamist, siis minu meelest seda ei saa nüüd väga tõsiselt võtta, me praegu muudame, me muudame seda, kuidas see agentuur toimib, me muudame tema tehnilisi tingimusi ning tekstis äh, Äh, sooviksin öelda, et äh, asukoht ei ole Heraklionis mitte ainult sellepärast, et see on tore koht, vaid sellepärast, et seal on olemas kõik tingimused selleks, et agentuur oma tööd hästi teeks ning kokkuvõttes sooviksin ma öelda, et on absoluutselt mõeldamatu, et äh, tänapäeval ei ole vaja töötajatel niimoodi ringi sõita, kui siin väidetud on meie leiame, et meil peab olema pisut põhjendatum arutelu, mis eh, puudutaks ka seda, kui rahul eh, töötajad oma olukorraga on. minu meelest ei ole siin eh, kordagi sellest räägitud. oleks hea, kui siiski räägitaks. Ravan Nistelrooy. suur tänu teile tahaksin lühidalt sõna võtta. minu meelest härra Chichester tõstis esile väga äh, olulisi küsimusi, mis on seotud selle äh, agentuuri funktsioneerimisega, tema toimimise efektiivsemisega, efektiivsusega, kas praeguse struktuuriga NISA äh, äh, toimib nii, nagu me ootame temast, äh, võttes arvesse ka avalikku arvamust. selge on see, et see võib tekitada äh, küsimusi, praegusel hetkel on äh, ähm, al, al, on esitatud algatus, mis eh, puudutab eh, efektiivsusküsimusi ja me eh, siin on kohe tehtud soovitus struktuuri muutmiseks, tema tegevuse tõhustamiseks Euroopa Liidu tasandil, suurendatud koostöö äh, Äh, rahvusvahelisel tasandil, kuid äh, ma sooviksin teil jääda, jääda siiski tähelepanelikumaks, kuid äh, samas ähm, kas kokkuvõttes ei või see tähendada seda, et ähm, tegivad veel muudki agentuurid, mis matavad enda alla selle, mida Janisa teeb? praegusel hetkel toimuvad väga kriitilised arutelud selles küsimuses, mis puudutavad ka meid, ma ei hakka nüüd siin asukohta põhjalikult arutama, kuid äh, samas, kui me ei räägi sellest, kui me ei räägi selle seotusest agentuuri eh, efektiivsusega, siis ehm, see eh, arutelu tuleb varem või hiljem ikkagi esile tõsta, sest eh, use it or lose it, nagu öeldakse, kui me seda agentuuri ei oska efektiivselt ära kasutada, siis tuleb meelde seda, meelde seda, et meeles pidada seda, et siin ei ole seotud ainult kohaliku tähtsuse agentuuriga, siin on tegu kogu Euroopa huvidega. minu meelest sellist struktuuri praegusel kujul edasi pidada ei ole huvitav În primul rând vreau și eu să felicit. Suur tänu! Kõigepealt ma sooviksin samuti tänada härra Chichesteri tema hea raporti eest ja sooviksin ühtlasi eh, tänada variraportööre eh, nende tehtud eh, töö eest. ma ei hakka siin kordama seda, mida juba on öeldud, kuid sooviksin nagu ka härra Van Nistelrooy öelda, et äh, küberrünnakud äh, probleemmaailma tasandil äh, on muutumas aina tõsisemaks probleemiks ja neil ei ole lihtsaid lahendusi. karistada tuleb loomulikult süüdlasi, kuid teisest küljest on väga oluline luua ka selliste rünnakute ennetamiseks vahendid. on vaja suurenenud tõhustatud koostööd Euroopa Liidu tasandil ja maailma tasandil, et seda ennetustööd teha. ja praegu ongi selleks õige hetk. just nüüd, kus me arutame selle agentuuri mandaati, me saame sel-, sellele agentuurile Euroopa tasandil koordineerimistöö te-, eh, ülesandeks teha. peame tugevdama tema mandaati ja nõudma ühtlasi ka seda, et see agentuuri mandaat ei oleks ajaliselt piiratud. temast peaks saama üks olulisemaid agentuure Euroopa Liidus. võtke, võttes arvesse, kui äh, tohutud kahju inforünnakud äh, võivad äh, tekitada, siis on seda, on selle agentuuri töö tõhustamine väga oluline. nüüd, mis puudutab agentuuri asukohta, siis mina arvan, et ta peaks jääma Kreekasse, sest tegu on agentuuriga, mis tegeleb infotehnoloogia küsimustega, see tähendab seda, et nad kasutab äh, Ähm, interneti ähm, abi selleks, et tegutseda nii Euroopa kui maailma tasandil, nii et minu meelest ei ole äh, vaja äh, nii agentuuri äh, töötajatel edasi-tagasi sugugi sõita. ja mina arvan, et samuti agentuuri nimi tuleks alles jätta, sest nimi tuleks vahetada siis, kui selleks tõeline vajadus on olemas, aitäh. Monsieur Audi. Merci, Monsieur le Président suur tänu teile. nüüd eh, pärast oma eh, kolleegide suurepäraseid sõnavõtte sooviksin omalt poolt samuti midagi lisada, kõigepealt see, mis puudutab advokatuuri mandaati. kõigepealt julgeoleku küsimused kõik meie kodanikud suurevad, suuremat äh, julgeolekut, mis puudutab äh, nende füüsilist julgeolekut, äh, riigi julgeolekut, nende finantsjulgeolekut ja on vaja ka suuremat küberjulgeolekut. nüüd, mis puudutab mandaadi pikkust, siis on esitatud muudatusettepanek, mis soovitab mandaati pikendada seitsme aastani. mina arvan, et mandaat peaks olema piiramatu pihkusega kui agentuur on kasulik, siis, eh, siis peaks mandaat olema piiramatu, kui ta ei ole kasulik, siis ei ole sellist agentuuri üldsegi vaja. ning eh, samuti eh, kont-, peaks kontrollima Euroopa Liit selle agentuuri tegevust, sest meil on liiga palju Ähm, agentuure, mis tegelevad, tegutsevad nii, nagu nad ise tahavad ja me, meie meelest peaks olema, minu meelest peaks olema täiesti selge, et komisjon on see, kes ähm, näiteks juhataja äh, paika paneb, ma olen selle poolt samuti, et juha, Euroopa Parlament paneks mõned juhatuse liikmed paika ning mis puudutab rahvusvaheliseid küsimusi, muudatusettepanek sada seitseteist artiklis ähm, kakskümmend kaheksa, mis ütleb, et agentuur võiks sõlmida kokkuleppeid kolmandate riikidega, siis see oleks suur viga, sest äh, agentuur peaks olema komisjoni täielikus alluvuses ja ta ei peaks eh, rahvusvaheliste kokkulepete raames eh, suhtlema kolmandate riikidega, kui Euroopa Liit eh, seda ei kontrolli ning viimane punkt, härra Chichester on olnud alati väga avatud oma töös, ta ütleb, et ta ilmselt Kreekas populaarne ei ole, küsimus eh, on selles, kas ta on populaarne Ühendkuningriigis või mitte, see on oluline tema jaoks. nii et eh, ma arvan, et eh, nüüd nõuda, et me hakkaks asukohta muutma, see ei ole eriti oluline. miks me oleme üldse agentuurid saatnud igal pool Euroopa Liidus laiali? sellepärast, et Euroopa Liit oleks nähtav ja koha peal mm, kogu Euroopa Liidus näiteks praegusel hetkel toimub Rapi maailmameistrivõistlused Uus-Meremaal. me teame täpselt, mis seal toimub. kas elu peab toim-, peatuma kogu eh, planeedile eh, lihtsalt eh, sellepärast, et, et, et see toimub kõik nii kaugel, ei. Euroopa Liit on praegusel hetkel liialt habras selleks, et, et mitte olla esindatud ka kõige väiksemates kohtades ja mitte ainult saadikute poolt. Frau Kollegin Cavallo. Thank you very much, President. I just want to comment on the point of the connect- aitäh, ma tahtsin kõnelda sellest, et kuidas on äh, asukoht ja agentuuri äh, tõhusus omavahel seotud. loomulikult me soovime tõhusust, aga need kaks asja tuleb üksteisest lahe, lahe, lahutada, nagu kolleeg Odi ütles, äh, on nende asukohtade valikud aga terve oma filosoofia ja ma just viitaksin president Sarkozyle, sellele, mida ta ütles seoses parlamendi asukohtadega. kui me soovime alustada ühe institutsiooni asukohta, siis me peame hakkama arutama ka parlamendi, komisjoni ja keskpanga ja teiste äh, institutsioonide asukohta, sellepärast et äh, meil on siin see filosoofia, mis tugineb asukohtade geograafilisel tasakaalul. me peame selle aspekti oma arutelus kõrvale jätma ja keskenduma hoopis selle ameti tõhususele. aitäh aitäh, äh, kolleeg Podimata järgmisena. Äh, äh, hetk, härra Udi tahtis veel midagi öelda võib-olla on tegu prantsusekeelse tõlkega. ma Eh, ütlesin, et Euroopa eh, Parlamendil on üks ametlik asukoht, mis on Strasbourgis ja kolm töökohta. hästi, nüüd proua Podimata. Eh, ma teen väga lühidalt, sellepärast et paljud kolleegid on juba öelnud seda, mida mina öelda tahtsin. ma arvan, et me peame kõigepealt alustama sellest, mille osas me Enisaga seoses nõus oleme me peame seda ametit tugevdama. meil on äh, vaja parandada selle haldusstruktuuri ja selle tõhusust. seetõttu oleme me üksmeelel selles osas, et et äh, organisatsioon ei tohiks oma tööd jätkata praegusel kujul. me tahame seda organisatsiooni tugevdada ja ajakohastada selleks, et ta suudaks oma ülesannetega paremini toime tulla. me tahame hinnata äh, selle ameti mandaati, äh, tahame vaadata, kas see praegune ajaliselt piiratud mandaat on kooskõlas nende ülesannetega, mis sellel ametil on ning eh, kas meil on eh, piisavad, eh, kas see annab töötajatele piisavat motivatsiooni? kas töötajad tõesti soovivad sellises organisatsioonis karjääri teha? kas neil on mingeid tulevikuväljavaateid? nimemuutus, kallid kolleegid äh,. Äh, on minu arvates seotud äh, asukoha muutusega ja seda ei saa küll pidada eeltingimuseks äh, nendele muutustele, mille vaja, vajalikkusest ma ennist kõnelesin. täna nagu kolleegid juba varem väga õigesti ütlesid, vajab see amet muutusi ning tehnoloogia areneb tehnoloogia areng äh, äh, nõrgendab seda väidet, et äh, organisatsiooni asukoht on oluline. väga paljud, meie käsutuses on väga palju tehnilisi vahendeid, mis võimaldavad meil teha suurepäraseid, suurepärast tööd ka kauge vahemaa tagant, me kõik teame seda. seetõttu ma leian, et oleks õige, et me ei Äh, keskenduks nii-öelda kohalikele huvidele. me ei saa seda kasutada kui ettekäänet äh, me, selleks, et mitte tegeleda teiste palju olulisemate teemadega. me peame keskenduma selle organisatsiooni äh, Äh, vajalikele sisulistele muutustele ja mitte asukohale. Äh, kui me langetame otsuse mitte ainult Enisa osas, vaid ka teiste ametite osas, siis äh, need kriteeriumid, mida me kasutame nende asukohtade vahe, valikuks, siis me oleme lähtunud ju detsentraliseerimise loogikast selleks on ka teatud põhjused, me ei soovi, et Euroopa kodanikele jääks mulje, et Euroopa ongi ainult Brüssel ning et eh, Euroopa Liit hõlmab ainult eh, Kesk-Euroopa riike, meie tahame saata eh, selget sõnumit, et Euroopa tähendab ka detsentraliseerimist ning kõik Euroopa riigid ja kõik Euroopa regioonid omavad samasuguseid õigusi ja kohustusi kui teisedki. Need regioonid ja nende regioonide elanikud ei ole mingid teisejärgulised kodanikud. seega on täiesti selge, et meil on vaja Äh, jät-, äh, lähtuda selle ameti tegevuse hindamisel Euroopa huvidest. Need huvid peaksid äh, kohalikest huvidest kõrgemal olema. samuti tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et kriisihetkedel, nagu praegusel hetkel näiteks, ei tohiks kasutada kriisi tekitatud probleeme Äh, selliste nõudmiste esitamiseks. aitäh! ja nüüd saab, äh, saab sõna nõukogu esindaja härra Matšinski. esimees, daamid ja härrad, mul on väga suur au osaleda sellel väga olulisel arutelul Poola eesistujamaana, samuti teised Euroopa Liidu liikmesriigid on seda raportit kannatamatult ootanud ning me ootame selle vastuvõtmist ka väga kannatamatult. ma tahaksin tänada selle raporti autorit, härra Chichesteri ja samuti kõiki tema kaastöölisi, ma arvan, et nad on teinud suurepärast tööd ning see raport kindlasti aitab parandada meie infovõrkude turvalisust. Poola üritab välja töötada poliitilist kompromissi ning kogu selle määrusega vastu võtta. me oleme nõus sellega, et ametimandaat tuleks selgelt paika panna. see amet peaks keskenduma infoturbele ning peaks tegema koostööd kõigi organisatsioonidega, mis võrguturbega tegelevad see organisatsioon peaks olema tõhus, tema tegevus tuleb ratsionaliseerida, tal peavad olema ka piisavad eelarvelised vahendid, meie ees seisavad suured väljakutsed ning me tahame olla nende väljakutsete kõrgusel. me äh, oleme olnud tunnistajaks äh, hea tahte olemasolule, me oleme parlamendile selle eest tänulikud, oleme tänulikud härra Chichesterile ja teistele saadikutele me, eh, eh, meil on suurepärased tööalased kontaktid ja ma loodan, et koostöös meil õnnestub leida kompromissid. Eh, selle määruse vastuvõtmine on meie jaoks väga oluline, tegemist on otsusega, mida ootavad miljonid internetikasutajad. aitäh ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja kes võtab sõna komisjoni nimel? komisjon äh, pakkus välja uue mandaadi Enisale äh, komisjon on seisukohal, et selle äh, ameti mandaati on vaja ajakohastada. tavaliselt algselt oli see mandaat antud viieks aastaks aga komisjon leiab, et äh, arengud selles valdkonna, valdkonnas toimuvad niivõrd kiiresti, et äh, seda mandaati tuleb äh, iga tüki aja tagant jälle läbi vaadata, et vaadata, millised on õiged vahendid küberkuritegevusega võitlemiseks Äh, komisjon leiab, et see ettepanek on väga heaks aluseks, mille põhjal ameti äh, moderniseerimisest kõnelda. komisjon tahab tänada raportööri äh, selle raporti eest ja samuti jälgib komisjon suure huviga neid arutelusid, mis toimuvad parlamendis ja nõukogus, aitäh! aitäh, siis lõpetame ja lõpuks saab sõna veel härra Chichester. aitäh, ma tahaksin tänada kolleege väga konstruktiivsete kommentaaride eest. eriti meeldib mulle see, et nõukogu esindajad on täna siin kohal ja tänan ka komisjoni nende lahkete sõnade eest aga ma mainisin nõukogu sellepärast, et, et see nõukogu kohalolek siin tõesti viitab sellele, et see arutelu on oluline. peatuksin mõnel asjal, mis siin arutelu käigus tõstatusid. kõigepealt nime ja asukoha muutuse küsimus. konservatiivina on minu meelest irooniline, et minu vasakpoolsed kolleegid on palju konservatiivsemad ja muutusi ei soovi. ja mina olen siin konservatiiv, kes äh, püüab rääkida, et muutused on vajalikud, see on tõesti irooniline olukord. aga ma arvan, et küllap me aja jooksul mingile kompromissile jõuame seoses asukoha küsimusega öeldi, et ähm, keskkonnaagentuur äh, võib ju olla Taanis, miks siis Enisa ei või olla Kreekas? mõlemad otsused on poliitilised otsused. aga geograafiline olukord on äh, hoopis teistsugune. Taani on Euroopa südamele lähemal ning äh, nõukogu otsus oli, et see agentuur või see amet luuakse Kreekas ja ja siin on nüüd suured geograafilised erinevused, millega tuleb arvestada. Äh, nüüd arutelud mandaadi pikkuse üle. komisjon just ütles, et nende arvates peaks mandaat olema viieaastane. mina olen seisukohal, et, et me jälgiksime neid soovitusi, mis tuginevad äh, uuringule ja mida raport kajastab jah, mõnes mõttes oli loogiline, et see mandaadi kestvus äh, oli sama pikk kui ka finantsperspektiivi oma. Äh, nii et, et võib-olla tulevikus peaks olema seitse aastat. Äh, me võime öelda, et jah, parem oleks see piiramatu tähtajaga mandaat aga, aga kas me saame praegu öelda, milline oleks selle agentuuri mandaat näiteks saja aasta pärast? Äh, sest et kui me tõesti annaksime sellise piiramatu tähtajaga mandaadi, siis me peaksime iga viie aasta tagant jällegi ümber hindama selle ameti tõhususe. ja minu, minu arust praegu me juba kolmandat korda teemegi seda. miks me seda teeme, sellepärast et see ähm, kõik puudutab tehnoloogia valdkonda, mis muutub väga kiiresti ja neid muut-, nende muutustega tuleb arvestada ja kaasa minna seetõttu, kui me anname ametile seitsmeaastase mandaadi, siis see, äh, see ei tähenda, et mandaat on nüüd äh, piiratud ajaliselt, vaid lihtsalt seitsme aasta pärast me peame jälle otsustama, kuidas amet oma tegemist jätkab, millises, millisel kujul. Äh, seda me ju teeme tegelikult ka praegu. nii et, et ma tõesti arvan, et oleks mõistlik Äh, selline piiratud tähtajaga mandaat ja ma ei tahaks uskuda, et see seitse, seitsmeaastane mandaat äh, ei taga töötajatele turvatunnet. ma olin pisut pettunud, et äh, kolleeg Tsavela, kelle intellektuaalseid võimeid ma väga austan, ütles, et ta ei ole kuulnud mingeid tõsiseid argumente kolimise kasuks. minu meelest mina esitasin väga tõsised argumendid aga mina võiks vastu öelda, et ma ei ole kuulnud ka ühtegi tõsist argumenti selle kasuks, miks see amet peaks Heraklinisse jääma. Äh, võib-olla jah, see on kasulik kohaliku majanduse toetamiseks, aga äh, kindlasti me suudame leida, äh, tõenäoliselt suudame leida mõne lahenduse, kompromissi, võib-olla te minuga nõus ei ole asukoha küsimuses, mina jälle ei ole teiega nõus, nii et, et me peame leidma siin mingi kompromissi oma kahe seisukoha vahel äh,. tulen ka selle juurde, mida ütles härra Sukalas ja, ja väga paljud Kreeka kolleegid võtsid täna sõna. nii et ma tunnen endast siin justkui kõrvalseisjana. tema ütles, et, et on täiesti mõtlematu, et, et töötajad peavad palju ringi reisima, aga nad peavad, sest neil on vaja üksteisega kohtuda ja, ja mis puudutab videokonverentse, siis äh, te võib-olla naeruvääristasite mind äh, äh, asjatult. minu arvates selles kontekstis, millele mina viitan, on isiklikud kont-, kontaktid väga olulised. jällegi ma palun, et vaadake seda uurimust, selle uurimuse põhjal reisimist on tõesti väga palju ning see kõik mõjutab ametitööd mul on hea meel selle üle, et te kõik leiate, et see amet peab muutuma tõhusamaks. me tõesti tahaksime, et see amet tegeleks rohkem interneti turvalisusega ja võrguturbega ja, ja mitte niivõrd igasuguste haldusküsimustega niisiis äh, see olukord peab muutuma. ma ei tea, kas just äh, sel viisil, nagu proua Tikao välja pakkus, aga see on selles suunas. ma tänan teid nende äh, kommentaaride eest ja jään ootama edasisi arutelusid, kui mul on juba võimalik olnud need äh, muudatusettepanekud võib-olla läbi sünteesida ja hakata ka kompromisse koostama, aitäh! niisiis härra Tsagelas soovib veel kord sõna võtta protseduurilises küsimuses. mulle tundub, et kõneaja jagamine on ebavõrdne. kui üks osapool saab piiramatult kõneaega ja siis meid Äh, sunnitakse kõnelema ainult kahe minuti piires ja mina pidasin oma kahest minutist kinni, siis loomulikult ma ei saa öelda, miks, millistel tehnilistel põhjustel peab selle ameti asukoht olema Heraklion ja ma kavatsen ITRE komisjoni liikmetele saata põhjaliku teksti mis sisaldab äh, kõiki neid äh, märkusi, mida ma oma sõnavõtus mainida ei saanud. aitäh! aja probleem on see, ajaga on probleem selline, et tõesti, ajajaot-, kõneaja jaotus ei ole alati äh, õiglane, aga me arutasime seda teemat pool tundi kauem, kui meil plaanis oli. me tahtsime, et variraportöörid saaksid öelda, mida nad tahtsid, neil läks rohkem aega, siis andsin teile kõigile kaks minutit, mõned kolleegid piirdusid kahe minutiga, mõned mitte võib-olla tulevikus me tõesti Äh, peaksime kõneaega ära võtma nendelt, kes äh, seda kogu aeg ületavalt, aga ärme praegu hakkame pidama suurt arutelu äh, menetluse üle, sellepärast et muidu ei jõua me mitte kuhugi. tahaksin lihtsalt kolleegidele teatada, et Heraklion on üks kõige populaarsemaid turismipiirkondi kogu maailmas. Danke für diesen aitäh selle info eest. aitäh selle reklaamipausi eest. jah, läheme nüüd aga järgmise päevakorrapunkti juurde. ja võib-olla äh, teeme siis äh, Lähme viienda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist ja äh, Äh, sõna saab proua Sartori ja meil on nüüd tõesti ajaga kitsas. proua Sartori. aitäh. möödunud äh, septembris saatsin ma äh, selle arvamuse tõlkimiseks, nii et, et see peaks nüüd olema kolleegidele kättesaadav äh, parlamendi veebilehel. samal päeval võtsin ühendust ka variraportööridega, Kraameri, Remekeri, Pärraga ja mainisin, et mul on plaanis nendega kohtuda äh, täiskogu raames ning neil on võimalus, äh, et meil on siis võimalus mõtteid vahetada ja otsustada, mis täna aset leiab. me kõik teame, et parlament on äh, alati toetanud ITER-i projekti. seetõttu tahaksin mina öelda, et järgmises finantsperspektiivis peaks ITER-il olema oma eelarverida. väga paljud meist teavad, et kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande kümnenda aasta vahemikus viis ITER läbi äh, projekti kulude analüüsi. kõneleja palub, kas kolleegid ei võiks olla natuke vaiksemalt? mina olen võimeline kõnelema äh, tühjas saalis, aga sellisel lärmi keskel ma küll kõnelda ei saa, ütleb kõneleja. niisiis, nagu ma ütlesin, väga paljud teist teavad, et kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kümnenda aastani äh, viis ITER läbi kulude analüüsi. Äh, selgitamaks välja, millised on siis projekti rahalised vajadused. tulemus oli see, et selleks, et kõiki projektiga seonduvaid äh, vajadusi rahuldada, on äh, vaja üks koma neli miljardit eurot. hiljem need summad natukene muutusid ning äh, tõesti äh, on rakendatud meetmeid selleks, et kulusid kontrolli all hoida. Äh, algselt oli see eraldatud summa kuus miljonit, meilt paluti koostada oma arvamus selle kohta, kas ITER-ile eraldada täienda-, täiendavaid rahalisi vahendeid. enamik kolleege toetas seda, seda projekti ja seda ettepanekut. mina aga äh, Äh, väljendasin mõningaid äh, reservatsioone selle, selle projekti rahastamisega. mina äh, pooldan täiendavate rahaliste vahendite eraldamist. rubriik üks A eelarvest on pühendatud majanduskasvule ja tööhõivele. ja nüüd Äh, komisjoni ettepanek äh, on kooskõlas sellega, mida nad varemgi on te teatanud äh, ning üldiselt me saame selle ettepanekuga nõus olla. me lootsime siiski, et, et komisjon tõesti on pidanud lubadusi, mida ta, kinni pidanud lubadustest, mida ta andis, mis puudutab nüüd rubriiki kaks, keskkonnaressurss ja rubriigi viis halduskulud kahe tuhande kaheteistkümnendast kahe, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, siis sellega on asi korras, samas seitsmendast raamprogrammist on seal eraldatud nelisada kuuskümmend miljonit eurot. raportöörina on minu ülesanne Äh, nende üksikasjadega kursis olla. me, meil ei ole vajalikku infot, et otsustada, milline on parim viis selliste projektide rahastamiseks, meil ei ole ka vastavat pädevust. me peame lihtsalt rõhutama seda, mis minu arvates on äh, kõige olulisem, millised on need prioriteedid, äh, mida tuleb säilitada, kui me selles küsimuses otsuseid langetame. ma olen täiesti veendunud, et eelarvekomisjon arvestab meie soovitustega ma, me oleme toetanud ITER-i projekti, oleme ära kuulanud äh, komisjoni ettepanekud, minu arvates ei peaks me kasutama rubri rubriiki üks A, sellepärast et äh, sealsed vahendid on juba niigi surve all äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia tõttu. me peaksime pöörama tähelepanu teistele eelarveridadele kolmandas punktis äh, räägin ma sellest, et me toetame erinevate finantsvahend, äh, rahastamisvahendite kasutamist, äh, mida saaks siis neid raha, raha sa võiks saada erinevatest eelarverubriikidest. mõningates arvamuse punktides olen ma välja toonud ka siis põhjendused. me oleme Äh, selle vastu, et kasutada vahendeid, mis on juba eraldatud seitsmenda raamprogrammi jaoks kahe tuhande kaheteistkümnendast kolmeteistkümnendaks aastaks. me ei tohi ohtu seada neid lepinguid, mis on juba allkirjastatud. samuti äh, juba eraldatud rahasummasid parlament on seda korduvalt juba rõhutanud ning meie komisjoni seisukoht, mille me edastame eelarvekomis-, eelarvekomisjon on meie seisukohtadega arvestatud. punktides viis ja kuus ma kutsun äh, komisjoni ja ITER-it üles äh, analüüsima äh, projekti vajadusi, vaatama, kas kulusid on võimalik kontrolli all hoida Äh, läbi viima äh, rahandus- ja haldusauditit äh, projekti tõhususe osas ning informeerima regulaarselt parlamendi saavutatud edusammudest. mulle tundub, et siin meil on vaja asju kontrollida. me peame tõesti vaatama läbi kõik need täiendavad taotlused, mis on tehtud, meie eesmärk on kulusid vähendada me peame äh, vaatama, analüüsima seda, kuidas raha on kasutatud ja see viimane punkt on väga oluline, sellepärast et äh, sest see võimaldab meil äh, muutuste puhul tegutseda, otsustada, mida ITER projekti osas teha kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekt äh, äh, puudutab ka Euratomi vahendeid. nii et, et seal on ette nähtud siis rahastamine kuni aastani kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani muudatuse esitamine täht-, esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes oktoober ja, ja meie komisjonis me hääletame kaheksateistkümnendal novembril ning äh, seda teemat arutatakse täiskogul siis detsembris, aitäh! aitäh! suur ähm, äh, tänu selle suurepärase raporti eest kuigi me kõik oleme ITER-i tegevusega juba ammu tuttavad, on siiski oluline rõhutada, et äh, tegu on olulise lahendusega Euroopa, e, tulevaste Euroopa energiaallikate jaoks. ta on emblemaatilise tähtsusega, see suurendab meie keskkondlikku jätkusuutlikkust ning eh, selle eh, ka tegevuse kaasnähud on väga eh, olulised, see puudutab teadusuuringuid ja innovatsiooni küsimusi ning eriti puudutab see meie, meie euro, infrastruktuuri tõhustamist. see on küsimus, mis alati kõne alla tuleb, kui me sellest räägime. mis puudutab kulusid, siis, siis kulud muidugi kulud kasvasid ja me peame mõtlema selle peale, kuidas neid piirata, me oleme raportööri selle sisuliste ettepanekutega nõus. meil on vaja lisavahendeid eh, eelarvest selle jaoks, kuid eh, eelkõige Äh, oleme äh, raportööriga nõus äh, ning sellega seoses ma pole nõus sellega, et me seitsmenda raamprogrammi vahendite kallale läheme. meile tunduvad, tundub see raport väga oluline kahel põhjusel, kõigepealt sellepärast, et me peame vigu, vigadest hoiduma parema juhtimise läbi ning teiseks tuleb suurendada Euroopa Parlamendi rolli ja äh, Euroopa Komisjoni ettepanek peaks eraldi ära mainima ITER-id eh, seoses raamprogrammiga ning eh, me peame, teeme kõik endast oleneva, et nii ka läheks, aitäh. kolleeg Rivasi. Äh, kolleeg Rivasi, palun. suur tänu, härra esimees, mina omalt poolt ITER-ga kaasneb väga palju segadusi. tuletage endale meelde, et äh, paar aastat tagasi ütles Jaapan, et läheb vaja kaks aastat eesmärkide täitmiseks, nii et tõesti ITER-i suhtes on väga palju ebakindlust. probleeme ka äh, teadusliku poolega, nimelt äh, ITER-i ülesehituse osas on konstruktsiooniprobleeme ja tõesti, meil on väga tõsiseid probleeme, mil, millega tuleb arvestada. ma olen suhteliselt nõus raportiga selles osas, et Eh, tuleb kuskilt leida see üks koma kolm miljonit eurot, aga et need peaksid tulema teadusuuringute eelarvest, ei, teadusuuringute osas on omad eesmärgid ja neil on seda raha vaja, nii et sealt see raha kindlasti ei saa tulla. ja need lisakulud, küsimus nüüd komisjonile, kas komisjon järgmisel kahel aastal kavatseb äh, nimelt aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, võta endale kohustuse mitte tekitada lisakulusid ja kui need tekivad, kes selle eest maksab? tuletage meelde alguses rääkisime nelja koma seitsmest miljon, miljardist, nüüd on need viisteist, äh, ei ole tehtud järelikult mingisugust mõjuhinnangut või oli see tehtud valesti. väga palju segadust sellega, nii et komisjon, ma tahaksin, et võtaks endale kohustuse mitte lubada lisakulusid. suur tänu, härra esimees suur tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada äh, proua Sartori hea raporti eest, siin kerkisid esile väga olulised küsimused, mis äh, panid küsimärgi alla selle, kuidas edasi tegutseda. see äh, on keeruline probleem, ma sooviksin öelda, et Euroopa Parlamendis on väga palju neid, kes sooviks mõneks ajaks ITER-i projekti maha võtta. kuid ka neile sooviksin ma öelda, et me ei tohiks seda teha. siin on kolm olulist aspekti, kõigepealt majandushuvid ning energiajulgeolek järgmistel aastatel, see on samuti oluline ja garanteerida tuleb ka, et meil oleks vajalikud vahendid selleks, et energiajulgeolek äh, garanteerida. ITER on selleks üks võimalus, tegu on väga suure projektiga, kuid see garanteerib äh, meie laste ja lastelaste tulevikku, nii et ma ei saa olla nõus sellega, mida ütlesid mõningad äh, kolleegid. nimelt äh, need siis, et taaskasutatavad energialiigid on täiesti piisavad selleks, et meie energiavahendust rahuldada. me kasutame energiat aina rohkem, me peame seda arvestama. nüüd samuti tehnilised küsimused, finantsküsimused on tohutult tähtsad, kuid mina olen samuti Kadarashis ja mina arvan, et äh, tegelikult meie eesmärk on saavutatav. ma arvan, et me ei tohi ähm, taganeda, me, me peame edasi liikuma oma eesmärkide suunas. nüüd äh, selge on täiesti see, et ähm, et teadus, teadusuuringud on olulised, teadusuuringud äh, tõstatavad ka teisi küsimusi, mida tuleb uurida, see puudutab näiteks ka termotuuma uurimist äh, ja see peaks olema üks meie eh, teadusuuringute raamprogrammi osa ning veel üks eh, küsimus, milles, mida sooviksin esile tõsta, nimelt see puudutab ka poliitilise prestiiži küsimust. mul on väga hea meel selle üle, et eh, Prantsusmaa on kindlalt otsustanud seda projekti edasi arendada. Euroopa Liit peab seda samuti tegema, sellepärast et me peame olema liidrid maailmas, sest muidu Hiina või Venemaa Eh, jõuavad meist eh, tohutult palju ette, see poleks meie kellegi jaoks hea ning kahe tuhande üheteistkümnes aasta on eh, ei saa kahe tuhande üheksakümnendal aastal muuta enam finantsraamistikku kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks, kolmeteistkümnendaks aastaks ette nähtud äh, äh, finantseering ei ole piisavalt suur, me leiame, et äh, komisjon peaks reservist selle, need vajadused suutma rahuldada, aitäh. proua Kalaio, kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, kui on oluline on ITER-i projekt teiseks, meil on väga suur äh, tuli takus, tuleb oma kohustused enne nõukogu, ITER-i nõukogu järgmist kohtumist täita ja siis äh, JET programm, mis on äh, väga edukas tuumasünteesi energeetika programm olnud, peaks saama ka äh, rahastatud piisavalt. ma toetan seega raportööri ettepanekuid äh, marginaalide kasutamise osas ja seda, et ei kantaks üle seitsmenda raamprogrammi vahendeid. Äh, see oleks siis, jätaks aastateks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist nelisada kuus miljonit, kuid mulle tundub, et mõned, et mõned äh, ülesanded niikuinii saaks äh, hiljutisemasse aega lükata, sellepärast et Jaapanis on tekkinud tõsiseid probleeme, nii et see ettepanek, mis tehakse, on, on hästi tasakaalus ja ma toetan seda. härra Odi, palun. suur tänu, härra esimees ma tahaksin kõigepealt äh, tänada meie arvamuse koostajat äh, selle teksti eest, see on ilusti tasakaalus. jälle kord äh, räägitakse siin riskidest, mis on esile kerkinud, kuid ma selles kontekstis ütleksin, et me, et kui me nüüd arvame, et me elame täiesti riskivabas ühiskonnas või et see oleks võimalik, siis see on äh, valearvamus. ITER kõigepealt äh, teaduslikult me ju teame, et asi toimib. me oleme sellega juba kaua aega tegelenud, Ühendriigid, Jaapan, Hiina, on vaja, et ka Euroopa oma kohustusi täidaks Äh, see loomulikult on äh, ettevalmistamine tulevikuks, kuid äh, see on see ener-, energia, energiaallikas, mis on tuleviku energiaallikas, kui me tahame tõesti pidada kinni oma kliima soojenemisega seotud eesmärkidest, hoida planeedi soojenemine alla kahe kraadi Celsiust nüüd kolleegidele ma tuletaksin meelde, kui raske meil on rahastada olnud äh, suuri programme. Need summad on väga suured ja teinekord ka väga pikad, Galileo ja ITER, nendega me oleme mõlemaga saanud ühe ja sama koge-, kogemuse eelarvekomisjon ja eelarvekontrolli komisjon, teie hääletasite äh, summad ühe selle projekti osa kohta, nüüd see on tulemas teised osad ja ma ütleksin, et me peame kindlasti toetama seda paindlikkust, eh, mis meil praegu on, kui me piirame eh, teatud eelarveridasid, me ei saada raha tagasi, kui me ei saada raha tagasi liikmesriikidele, mis on jäänud kulutamata, siis me saame seda kasutada selliste projektide jaoks, mis on suuremahulised ja selles osas ma olen eh, proua Sartoriga täiesti nõus ja mulle tundub, et ta on võtnud väga õige sõna, kui lu-, suuna, kui te lubate, ma teeksin ühe väikse märkuse veel. ma tahaksin Euroopa Komisjonile öelda, et komisjon ei ole piisavalt kaasanud parlamendi ITER-iga ähm, seotud raskuste puhul, nüüd on äh, meie ees lihtsalt faktid, äh, aga kuidas äh, me saame sellisel juhul siis üldse läbipaistvust tagada kogu selle projekti osas, kallid kolleegid, üle äh, poole tunni oleme ajast maas, meil on väga palju päevakorrapunkte, me peame üle võtma ka päevakorrapunktid sellest päevast, kus meie komisjoni koosolek toimuda ei saanud. meil on veel neli sõnasoovijat, äh, proua Hertsog kõigepealt. suur tänu, härra esimees, ma üritan teha väga lühidalt minu meelest meil tuleb langetada põhimõtteline otsus, et Euroopa Liit, kas me toetame ainult äh, taskuräti suuruseid äh, projekte tulevikus või toetame ikkagi tõsiseid infrastruktuuriprojekte, meil on tõesti olnud tõsiseid raskusi suurte infrastruktuuriprojektide rahastamisega, äh, samamoodi nagu ka ITER-i puhul. ma tahaksin tunnustust avaldada ka meie arvamuse koostajale, Euroopa Parlamendil ei ole ITER-iga seoses väga palju liikumisruumi, sellepärast nagu härra Oudi ütles, nõukogu Eh, tahtis selle asja kõik üksinda eh, ära toimetada, kuid ühe asja ma tahaksin siiski öelda. me peame langetama oma otsuse vähem kui saja päevaga eh, sellepärast, et sa, jaanuaris tuleb juba välja maksta JET-i projekti palgad ja minu meelest on täiesti naeruväärne, et kui teil on aega otsuse langetamiseks vähem kui sada päeva, see, see ei ole normaalne ja see tuleb kindlasti tulevikus ära muuta. eriti, kui käivad praegu paralleelsed arutelud Euratomi äh, teadusuuringute kava kohta ka, nii et ähm, tõesti, aega meile on jäetud väga vähe ja see ei ole mitte kellelegi hea tundub, et nõus on kõik selles, et raha tuleb leida, kuid mitte ähm, seitsmendast raamprogrammist või selle arvelt kuid ärgem unustagem ka seda, et see otsus, mis langetatakse ITER-i kohta, mõjutab seda seitsmendat raamprogrammi niikuinii, sest ka need institutsioonid saavad vahendeid ITER-ist. see on väga oluline osa nende mm, tegevusest, nii et esimesest jaanuarist, kui meil otsust ei ole, seda raha ei ole, ma tahan äh, arvamuse koostajat tänada, see on õige samm õiges suunas. Angeelika Niibler järgmisena. suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada meie arvamuse koostajat, ma äh, toetan tema lähenemist sajaprotsendiliselt ja veel kolleegid äh, on juba rõhutanud seda, kui oluline on tagada see, et kogu see projekt Euroopa juhtimise alla jääb see näitab nimelt äh, meie pühendumist sellele projektile, näitab seda, et me oleme pühendunud pikaajalistele energiainvesteeringute kavale. ja see on väga hästi ka välja öeldud äh, lõikes neli, kus on öeldud, et kui eelarvest jääb vahendeid üle, või eelarvevaru tekib, siis neid, seda eelarvevaru tuleks kasutada ITER projekti rahastamiseks, mitte äh, hakata minema teadusprogrammi äh, vahendite kallale. härra esimees annab sõna Fiona Hallile. Äh, suur tänu, ma tervitan soojalt seda arvamust ja tahaksin toetust avaldada arvamusnõukogustajale kahel küsimusel. ITER-i kasvavad kulud on, on tõsiselt murettekitavad, ma olen nõus nende kolleegidega, kes on öelnud, et me ei peaks seda rahastama seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist, me peaksime vältima seda, et me selle pane, selle ka ohtu seame. me peaksime pigem rohkem mõtlema strateegiliselt sellele, kuidas kulusid kärpida ja olen nõus äh, sellega, mida ütlesid proua Herzog ja proua Carvalho, nimelt selle kohta, et ka-, ka-, kasutada seda praegust JET-programmi. ITER-i üldkulusid saab kärpida siis, kui me laseme JET-projektil äh, võtta üle mõne ettevalmistava ülesande uute tehnikate väljatöötamise, kui nad sellega praegu suudavad hakkama saada, siis oleks ju võimalus ITER-i kulusid pikemas perspektiivis kärbida ja just nimelt sellele me peaksimegi keskenduma. me ei peaks kindlasti JET-i vahendeid ohtu seadma on väga ebameeldiv tõesti personalile, kui nad ei tea, koht on või ei ole Äh, tegemist on aga pikaajalise programmiga ja ütleksin, et äh, jah, tuumasünteesenergeetika on väga oluline, huvitav kontseptsioon, aga ega see midagi väga erilist äh, kaasa ei too kliima soojenemise eesmärkide täitmiseks. see kahe kraadi Celsiuse eesmärk on siiski Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärk, nii et ma olen rääkinud kõikide ekspertidega ja eksperdid ütlevad, et enne aastat kaks tuhat kakskümmend neli ilmselt mitte mingisugust energeetika tootmist äh, seal, sellest ei tule härra Ere. Äh, mul on kaks märkust. kõigepealt äh, ärge hakake liigutama neid ITER-i vahendeid ITER-il on kõiki vahendeid vaja ja see, et arvatakse, et äh, kuidagi on ITER-iga võimalik raha kokku hoida, see on täielik nonsenss. me peame leidma mingisuguse hoopis teistsuguse mm, kompromissi. aga ärge kujutage endale ette, et äh, ITER äh, odavamaks kuidagi läheb. meil on vähe, vaja vähemalt seda raha, mis selles eelarves on, aga selge on see, et seda raha on vaja veelgi rohkem, jäägem realistlikuks Äh, ja teine asi, see kõik oli juba ette teada, eelmine kord, kui me seitsmendast teadusuuringute raamprogrammist rääkisime, siis parlament ütles, et projektid, mis on praegu arengufaasis ja pidid üle minema juba rakendusfaasi, et neid ei rahastata praegustest kulukohustustest ja see on täiesti selge, et see asi nii läheb, komisjoni ja nõukogu on oma selgituse, oma seisukohad langetanud, aga lähevad oma seisukohtades siis risti vastupidisele seisukohale kui see, millest räägiti läbirääkimistes, räägime läbirääkimistel. Äh, eelmise aasta arutelud kahjuks varisesid kokku, sellepärast et Verhofstadt ja tema liberaalide sõbrad äh, võtsid ITER-i oma eesmärkide saavutamiseks nii-öelda pantvangi. me peame leidma nüüd lahenduse, mis aga jääb vee peale, aga kõige olulisem asi on see, et ITER, Galileo ja Kmessi äh, osas jah me eh, ei saa neid rahastada praegu teadusarengute programmist, me peame leidma mingisuguse kompromissi, sest raha on nendel vaja, me peame leidma eelarvereaga näiteks eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta mm, jaoks, sellepärast et muidu oleme me pidevalt samasuguses olukorras nende rahadega. ja nüüd eh, annaksin armsale Kostele siis lühikeseks vastuseks, ei komisjonile, vabandust suur tänu äh, arvamuse koostajale selle nutika teksti eest. komisjon rõhutab seda, kui oluline on jõuda kokkuleppele lisavahendite osas äh, üsna pea, mida ma pean selle all silmas. jah, tõesti, JET peaks käivituma järgmise aasta alguses aga meil ei ole vahendeid palkade maksmiseks, kuid seda kokkulepet on vaja juba enne seda. ma rõhutan seda, et novembri lõpus toimub ITER-i nõukogu kohtumine ja komisjoni seisukoht äh, võib seal sattuda surve alla, seda sellepärast, et ei ole kokkulepet lisavahendite eraldamise osas. nii et võib-olla ei peeta meid teiste osapoolte poolt siis enam äh, Äh, usaldusväärseteks, see on meie jaoks väga tähtis. ja seega me tervitame äh, seda, et on antud üheksateistkümnendal oktoobril mandaat triloogi kohtumis, üheksateistkümnendaks oktoobriks äh, mandaat triloogi kohtumisele. kuid jah, me tunnustame edasiminekuid, mis on saavutatud nii rahvusvahelisel ITER-i tasandil kui ka Euroopa tasandil Äh, tuumasünteesi energeetika äh, eduaruanne on näidanud seda, et äh, juhtimises, kulude kokkuhoius, kulude piiramises on tehtud väga häid edusamme ja meiepoolne ettepanek on, et tuumasünteesi energeetika arendus on Euroopa ühisettevõte Ehm, juhataja räägiks äh, nendest ka parlamendile. nüüd äh, Jaapani äh, maavärin ja et see võib Euroopa panust pidurdada ajaliselt, meie seisukoht on, et ei ole otsest seost Jaapani looduskatastroofi ja, ja Euroopa panuse vahel ja seega komisjon ei näe ka mitte mingisugust vajadust kalendrit muuta järgmise kahe aasta jooksul. ja nagu ma ütlesin, meil on hädasti vaja siis lisavahendeid, nii palju siis sellest. suur tänu ja äh, te mõistate, miks me nii kiiresti need teemad läbi jookseme. kaheksateist oktoober on muudatusettepanekute tähtaeg ja kes tahab muudatusettepanekuid esitada, siis tehti seda õigeks ajaks. nagu nüüd järgmine päevapunkt, aga veel enne seda on mul üks märkus või tead-, esimehe teadaanne. nimelt meie personali ja assistentide liikmed kaeblesid selle pärast, et me muutsime päevakorda. mina tegutsen vastavalt parlamendi eeskirjadele, ma küsisin, et kas keegi tahab päevakorda muuta, mitte keegi ei tahtnud seda teha. kõik tehti vastavalt reeglitele, mitte mingisugune äh, pahatahtlik käik, see ei olnud, mul on kõrini sellistest äh, emailidest, palun ärge saatke mulle neid ära, mul on nendest jumalast kõrini äh, see on täiesti põhjendamatu kriitika, väga raske on sellist päevakorda õiglaselt läbi võtta, väga raske on anda kõikidele võimalus sõna võtta, kõik, kes soovivad sõna saada, suured ja väiksed fraktsioonid, ma kohtlen kõiki sarnaselt ma teen tõesti tõsiseid jõupingutusi selleks, et anda kõikidele võimalus sõna võtta, te võiksite kõik rääkida tund aega minu po-, pärast, aga me ei saaks siis, me ei jõuaks ju siis mitte kuhugi, mina ei taha mitte kellegilt, sekretäriaadilt, personalilt ega kellegilt teiselt selle kohta enam neid kirju. järgmine päevakorrapunkt, tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas, ärge toetage mind, jah, siin äh, härra Eeler, ma kaitsen oma väravad väga hästi härra Metsaros, ma teeksin ettepaneku, et võib-olla me võtame koos päevakorrapunktid kuus ja seitse. härra esimees minu ettepanek on siis, et me võtaksime päevakorrapunktid kuus ja seitse kuus, kui teil selle vastu midagi ei ole, aja kokkuhoiu huvides. mis puudutab ühtset patenti, siis ma olen nõus ekspertide ja kolleegidega, kes ütlevad, et me oleme praegu ajaloolise hetke ees. kahe tuhandendast aastast on Euroopa Liit äh, ilma äh, eduta tuua sisse ühtse patendisüsteemi ja täna siis räägime järjekordsest ettepanekust. Euroopa Parlament on äh, olnud tõelise Euroopa patendi loomise tuline pooldaja ja me tervitame komisjoni ettepanekut, mis pakub välja hästi tasakaalus ja toimiva lahenduse. vaatame, mis, milliseid samme on astutud seni arvestades neid raskusi, mis on tekkinud ühehäälsuse nõude tõttu keelerežiimi kohta patendikaitses, on, on läbirääkimised läbi kukkunud mitu korda lõpetuseks siis äh, päädis asi sellega, et kaksteist liikmesriiki esitasid komisjonile ettepaneku täien-, süvendatud koostööks äh, ühtse patendikaitse loomise valdkonnas, tegid nad selle kol-, ja kolmeteistkümnendal aprillil esitas komisjon paketi, mis hõlmas kahte seadusandlikku eelnõu, mis lubaksid ükskõik millisel ettevõttel või üksikisikul kaitsta oma leiutusi äh, Äh, äh, ühtse Euroopa patendiga, mis siis kehtiks mitte kahekümne seitsmes liikmesriigis, kahjuks vaid kahekümne viies. pärast äh, aastakümneid poliitilisi ja tehnilisi arutelusid on kõik liikmesriigid peale Itaalia ja Hispaania jõudnud ühisseisukohale, et siseturu lõpuleviimiseks tuleb kindlasti ühtne Euroopa patent sisse tuua tegemist on siis patendiga, mille annavad äh, riiklikud patendiametid või äh, Euroopa Patendiamet vastavalt ähm, Euroopa patendikonventsioonile. liikmesriigid, kes osalevad ja Euroopa institutsioonid on huvitatud sellest, et loodaks äh, õiguslik raamistik ühtse patendisüsteemi jaoks, selleks et Euroopas innovatsiooni hoogustada tõelise ühtse patendisüsteemi loomine tooks kindlasti esimesena kaasa äh, praeguse süsteemi olulise lihtsustamise. see annaks kasutajatel võimalusel äh, kärpida nii patendi ähm, registreerimisega seotud halduskulusid ja kaheksakümmend protsenti suisa väheneksid patendi registreerimisega seotud kulud. ma olen veendunud, et äh, see kokkulepe, mis on tänaseks saavutatud, tuleks äh, vilja kandma panna nii kiiresti kui võimalik ilma lisamuudatusteta. tööstus- ja energeetikakomisjon ja ka meie peame arvestama ja meie peame arvestama seda, millised on tööstuse ees seisvad probleemid täna, eriti VKE-de ees seisvad probleemid, kui nad on palunud registreerida oma patent või kui nad üritavad oma patendiõiguseid kaitsta on hästi teada, et äh, väga suur osa turul osalejatest peab kõigepealt ületama väga palju administratiivseid ja finantstõkkeid, kui nad saavad tegutseda, tegutsema hakata. ma toetan ettepaneku, et ähm, liikmesriikide ja Euroopa Patendiameti äh, vahel oleks patenditulud kuidagi, kulud kuidagi ühtlustatud. praegu maksab patendi registreerimine Euroopas äh, umbes hinnanguliselt kakskümmend kaks kuni kakskümmend kuus tuhat eurot. kui loodakse Euroopa patent, siis äh, sellega neid kulusid kindlasti vähendataks äh, ja äh, üksik patent maksaks siis keskmiselt kuussada kaheksakümmend eurot ja kindlasti looks paremad võimalused investeeringute tagamiseks teadusuuringutes ja arendustege-, arendustegevusse ja lõpetuseks ma tahan öelda, et ähm, kaasmenetlejana on oluline see, et parlament oleks pi-, pidevalt kursis äh, komisjoni poolt võetud kohustuste kõikide aspektidega, mis on võetud seoses siis selle määrusega seadusandjate suhtes ja nüüd ma räägiksin päevakorrapunktist number seitse, nimelt kohtusüsteem patendivaidluste lahendamiseks. Äh, teeksin mõned märkused ühtse Äh, patendivaidluste lahendamissüsteemi osas. selleks, et õiguskindlust patendikaitse valdkonnas suurendada, on väga oluline ühtse kohtusüsteemi loomine patendivaidluste lahendamiseks. nii, nagu härra Leene raportis on kirjas selle ühtse kohtusüsteemi kohta, äh, üritan ka mina välja tuua teatavad elemendid tulevase patendikohtu kohta tuleb tagada see, et need kohtumenetlused on kõik kõrge kvaliteediga, aga et need oleks inimestele ka taskukohased. see keskne lähenemine ühtsele patendikohtule on teretulnud, sellepärast et nii saab kokku hoida kulusid ja ka aega äh, konkreetsetes liikmesriikides. teiseks on väga oluline see, et äh, kohtute otsused oleksid kõrge kvaliteediga. see eeldab kohtunikelt tehnilisi ja sisulisi teadmisi ja, ja nende pidevat koolitamist. kindlasti tuleks eelistada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ja uusi noori novaatorlikke ettevõtteid selleks, et hoida nende halduskulud nii väiksed kui võimalik ja lõpetuseks me peame üles kutsuma osalevaid liikmesriike ratifitseerima selle lepingu ilma viivitusteta, suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Gericht. suur tänu Ehm, me, ei ole küsimuse all mitte ainult eh, ühtne Euroopa patent, millega me tegeleme juba viis aastat, ma arvan, et eh, läheb veel aega, enne kui me sellise ehm, lahenduseni jõuame, see on muidugi halb meie majanduste jaoks, meil on eh, vaja muidki lahendusi, mitte ainult õiguslikke ja menetluslikke lahendusi. ma ei tea, kas te olete teadlikud sellest, et mõned Euroopa patendid, nagu näiteks, näiteks ähm, farmatsia äh, äh, firmade puhul äh, tekitab, tekitavad tohutut tõlkekoormust, meil on vaja ühtset patendivormi, see aitab vähendada tõlkekulusid. meie praegu astume väikese sammukese edasi, me lihtsustame eh, bürokraatiat ja lihtsustame eh, kulusid Euroopa Liidus, mida, eh, mis on seotud seoses mitte Euroopa Liidu ametiga EPO-ga Äh, praegused kulud äh, on endiselt kõrgemad kui näiteks äh, sarnased kulud Jaapanis või Ameerika Ühendriikides. ja see kulu on näiteks VKE-de jaoks väga suur, meie konkurentidel väljaspool Euroopa Liitu, neile see sobib, see on nendele kasuks ning seda on näha nii Hiinas kui Venemaal nimetatud määrus on väga mõistlik, kuid samas me peame harmoneerima äh, ka äh, muud kriteeriumid, mis on seotud kolmandate riikidega. praegusel hetkel äh, Patendiamet äh, ei, ei täida Euroopa patendikonventsiooni nõudmisi. tegu on väga olulise projektiga, ta ei ole praegu piisavalt ambitsioonikas, me peame mõtlema selle peale, millised Mm, tagajärjed meie tegevusel on ähm, EPO-le, mis ei ole Euroopa Liidu amet, nagu me teame, ning nüüd tuleksin teise ähm, äh, küsimuse juurde, mis äh, on äh, seotud äh, Euroopa Patendikohtuga, eh, siin ei ole seda küsimust veel piisavalt eh, arutatud teistes liikmesriikides. mind üllatab pisut selle teema tõstatamine, sest see, mida te üritate praegu läbi suruda, on projekt, mida eh, üle Euroopa Liidu ei aktsept-, aktsepteerita. siin juba tekivad tõlgeküsimustega ning ärgem unustagem, et õiguskeel on väga keeruline, väga kompleksne. mina arvan, et on äh, praegu tegu plaaniga, mis on Euroopa Liidule kahjulik, sellepärast et äh, see äh, oleks majanduslike tagajärgedega meie niigi nõrgade majanduste jaoks, niigi nõrga majanduse jaoks. me e, e, e, praegu üritame siin mitte Euroopa Liidu ameti ähm, kulusid enda peale võtta, see on negatiivse tagajärjega meie liikmesriikide jaoks see äh, läheks, selle, millele läheks meil umbes kümme tuhat eurot kuus, me võime ainult ette kujutada, äh, kuidas äh, terve armee hakkab uuesti arveid üle vaatama, et vaadata, kas kõik numbrid kattuvad, aitäh. tänan. ma saan aru, et äh, on vaja üritada püüelda kõige parema äh, lahenduse juurde ning äh, mul tahaksin tänada kolleegi raportööri härra Mešarust. me räägi-, arutame seda küsimust juba väga kaua, kuid meil on veel väga palju vaja ära teha, enne kui me Euroopa ühtse patendini jõuame me peame suutma garanteerida kõikide Euroopa äh, leiutatud äh, toodete kaitse. oluline on arvesse võtta, et äh, liikmesriikides toimunud arutelude käigus tundus see protsess väga keeruline olevat ning raportööri panus teema arengusse on väga oluline ning ma tahaksin äh, veel teha omapoolse märkuse, võttes arvesse härra Mešarose jõupingutusi VKE-de kaitseks, sooviksin öelda sellega seoses, et VKE-de kulud peaksid olema veelgi väiksemad. et, et neid ettevõtteid mitte liialt koormata, seda nii finantsiliselt kui äh, ka personali tasandil. väiksemad kulud VKE-de jaoks välja eh, pakutud lahendused ei tundu meile, mulle parimad olevat, minu meelest on meil siin kaks võimalust. alati on üritatud, eh, eh, üritada mingisugust piirmäära paika panna kulu, VKE-de kulude osas, kuid äh, samas äh, on äh, väga raske öelda, et kas tegu on nüüd väikeettevõttega või keskmise suurusega ettevõttega. ning sellega seoses oleks vaja leida mingisugune vahepealne lahendus. mul on väga hea meel, et äh, härra Mešarov tõstis esile VKE-de probleemid võib-olla selleks, et VKE-sid toetada, oleks võimalik äh, mingisugused muud lahendused välja töötada, praegune raport igatahes ei ole lõplik lahendus äh, selles valdkonnas, me peaksime äh, veel muidki küsimusi arutama, teisigi raporteid koostama enne seda, kui me Eh, intellektuaalse omandi eh, kaitse eh, osas jõuaks lõpplahenduseni Euroopa Liidus. igatahes suur tänu härra Mešarusele tema olulise panuse eest selles, selles keerulises ja olulises, selle keerulise ja olulise teema juures. ning ma suure huviga jälgin ka tulevasi arutelusid, loodetavasti suudame leida äh, Äh, hea võimaluse ühtse Euroopa patendi loomiseks. suur tänu, järgmine kõnevõtt, sõnavõtja kaheks minutiks. ma sooviksin öelda, et äh, kolleegil on õigus, äh, ei tohi midagi, mis on hea, muuta seda halvemaks Teil on õigus väga paljudes eh, küsimustes. me peame eh, olema ettevaatlikud, et see, mida me teeme, ei eh, oleks hoopis negatiivse taga, negatiivsete tagajärgedega. meil siin tööstuskomisjonis peaksime me suutma peaksime mõtlema selle peale, kuidas tegutseda ilma et seal oleks negatiivseid tagajärgi. mina arvan, et me peame eh, raportööri toetama me oleme selles küsimuses väga palju tahtnud juba ammu ära teha loomulikult me ei saa öelda, et praegu paneme lõpp-punkti sellele küsimusele, kuid äh, oluline on see, et me lõpuks ometi saame äh, käivitada selle arutelu. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, jau kaip buvo minėtas, senai lauktas yra pasiūlymas iš. suur tänu teile. ma, me oleme väga kaua ootanud juba seda äh, ettepanekut, juba kümme aastat oleme üritanud ühislähen-, üht lähenemist välja töötada selles valdkonnas kuid seni on meie jõupingutused jäänud viljatuks. tundub, et meil ei olnud selleks lihtsalt poliitilist tahet. väga raske on leida, panna algust täiuslikule süsteemile, mis algusest peale toimiks ideaalselt, kuid me saame siiski esimesed sammud teha. ma võtan äh, äh, arvesse rahvusvaheliste delegatsioonide arvamusi, ma olen äh, ka nendega, kalliskaubandusekspertide ja teistega arutanud seda küsimust ning nad ütlevad, et äh, väga oluline on garanteerida intellektuaalse omandi kaitse. Ehm, ma arvan, et see ettepanek on üsnagi keeruline siin. ma ei saa aru, miks Euroopa Liit äh, kulutab äh, miljoneid teadusuuringutele äh, ja liikmesriigid samas ei soovi eh, selles rahvusvahelises patendisüsteem, Euroopa, üle-Euroopa Liidulises patendisüsteemis osaleda. ma eh, loodan, et meie komisjon näitab eh, piisavalt poliitilist tahet üles, et me see protsessi suudaks mm, edasi viia. härra Karras, palun. vabandust, Vidal Quadras. suur tänu nüüd see äh, äh, vahend on meie konkurentsivõimele äärmiselt oluline. ühtne Euroopa patent äh, tooks meie jaoks väga palju positiivset kaasa, see muudaks meid konkurentsivõimelisemaks ning nii et Euroopa ettevõtted, kes soovivad kaitsta oma Eh, tooteid, oma intellektuaalset omandit Euroopa Liidus. Eh, kui eh, ka välisettevõtted, kes soovivad Euroopa Liidus oma intellektuaalset omandit kaitsta, nende mõlemate jaoks on see vahend asendamatu. iga kord, kui räägitakse Euroopa Liidu intellektuaalse omandi kaitsest, siis ähm, alati äh, tõrkib äh, esile vajadus ühtse Euroopa patendi järele. nii et mina arvan, et keegi ei kahtle selles, me kõik äh, äh, soovime sama nüüd, samas. küsimus on selles, kuidas see äh, vajadus meie ja ühtne eesmärk äh, reaalselt ellu viia Euroopas äh, on äh, väga palju erinevaid keeli ja samuti on ka väga äh, palju erinevaid patendi andmis ähm, seadusi. mõnedes riikides on patendi, ähm, patentide andmine väga keeruline protsess, teistes jällegi mitte nüüd äh, selleks, et see projekt edasi areneks, oleks äh, vaja äh, väga jõuliselt, ma ütleks isegi meeleheitlikult tegutseda, meil on vaja tõhustatud koostööd. see on asendamatu. see on hädavajalik. näiteks kas või keelte küsimus, see tuleks ühehäälselt lahendada nüüd, mis puudutab kohtuvaidlusi, siis eh, seda küsimust on juba Euroopa Kohuski ar arutanud patentide küsimuses. meie meelest, minu meelest eh, tuleb eh, see käivitatud protsess juba edasi viia, tõhustatud koostöö, mille osas on pöördutud ka äh, Euroopa Kohtu poole ja kogu see protsess on kaasa toonud äh, veelgi suurema õigusliku ebakindluse. minu meelest ei ole meie senine tegevus olnud eriti tulemuslik, me peaksime üritama äh, lahendust leida. ja see lahendus peaks olema kõigile aktsepteeritav. ma julgeksin äh, täiesti isiklikul tasandil teha järgmise ettepaneku. võib-olla see kolme menetluskeele kasutamine, võib-olla võiks see olla äh, tõend, ajutine tõend selle kohta, et me üritame aastate jooksul jõuda ainult inglise keeleni kui kõik oleksid sellega nõus, et see praegune kolmkeelne süsteem oleks ajutine üleminekufaas, et mõne, et ühel ajahetkel ühe keeleni jõuda, ehk siis ainult inglise keeleni, siis ma arvan, et see võiks olla hea eh, võimalus selle küsimusega ühele poole saada, kui me jäigalt, eh, näiteks hispaanlased, itaallased, eh, keeldume kolmekeelse süsteemi kasutamist ning me pöördume Euroopa Kohtu poole selles küsimuses ning äh,, ning äh, külmutame selle konflikti lahendamisega niimoodi äh, kui teised jäävad jäigalt selle juurde, et me kolmekeelse keelesüsteemi kasutusele ikkagi võtame, siis äh, minu meelest me mingisuguste tulemusteni ei jõua. nii et sellega seoses mina pakuksin sellise lahenduse välja, et kolmekeelne süsteem oleks äh, ajutine üleminekusüsteem ja et eesmärgiks peaks äh, teatud aja vältel jõudma me selleni, et kasutatakse ainult inglise keelt. Thank you very much uh,. Uh... aitäh. meie äh, tunneme selle määruse üle heameelt, me mõistame, kui oluline on äh, Euroopa patent Euroopa tööstuse konkurentsivõime seisukohalt. Ähm, äh, Portugal on tõhustatud koostööga liitunud, aga me siiski sooviksime, et keeltest oleks kasutusel ainult inglise keel. samuti leiame, et see kolmekeeleline süsteem võiks olla siis ülemineku etapp ainult ingliskeelsetele patentidele. sest äh, mujal maailmas asjad ju nii on, aitäh. Äh, härra Kansian, ähm, aitäh mina loobun sõnavõtmisest sellepärast, et eelkõnelejad on juba ära öelnud kõik, mida ma öelda taha, nii et, et ma toetan täielikult seda, mida eelkõnelejad ütlesid. kas rohkem sõnavõtjaid selles punktis ei ole? jah, palun tahaksin tänada kõiki kolleege märkuste eest, nii toetavate märkuste eest kui kriitiliste märkuste eest. ma sihilikult ei alustanud äh, raportit äh, raporti kirjutamist sellest keeleküsimusest, et see on väga delikaatne teema ja väga palju läbirääkimisi on selle pärast just läbi kukkunud, aga põhimõtteliselt me oleme nõus, et tulevikus peaks olema ainult üks keel, aga kuidas me sellesse punkti jõuame, seda ma praegu veel öelda ei oska tahaksin kolleegidele öelda, et muudat-, üksteist oktoober on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aitäh! aitäh ja seega oleme me ammendanud ka selle päevakorrapunkti ja nüüd läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde, mis on parlamendi resolutsioon Durbanis toimuva kliimamuutuste konverentsi kohta. kõnelesime istungi alguses sellest juba lühidalt. raportöör ja variraportöörid on omavahel kirju vahetanud, üritanud üksmeelele jõuda. aga annaksin siiski proua Tsiselile sõna. härra Simanski hoopis saab siis sõna. üks hetk siiski niisiis, Romana, kui sa soovid, siis sina saad kõigepealt sõna aitäh äh. äh.. ma räägin sloveeni keeles, ütleb kõneleja. Äh, me oleme ette valmistanud resolutsiooni, milles me väljendame oma seisukohti Durbanis toimuva kliimakonverentsi kohta kui meie pädevus on sama, mis eelmisel aastalgi, äh, meil on siin äh, mitmed saadikud, äh, kes on ette valmistanud muudatusettepanekud ja me loodame, et muudatusettepanekud kiidetakse ka komisjoni poolt heaks. Nende Äh, selle muuda-, muudatuste äh, teemalise kokkuleppe, äh, kokkuleppe tulemus peaks olema, et ka kõik teised selle heaks kiidavad, tahaksin tänada kõiki variraportööre, nad on olnud väga koostööaldis ja mulle tundub, et meie töö tulemus on väga hea. me oleme oma komisjoni pädevusest väga rangelt kinni pidanud ja ja me ei ole siin alustanud mingeid protokollilisi arutelusid me teeme ettepaneku ka lisada kaks uut peatükki, üks nendest puudutab tööstust, samuti majanduse olukorda ning teine puudutab teadus- ja arendustegevust. me teeme ettepaneku, et me täiendaksime ähm, äh, mõningaid punkte, mis puudutavad energiavarustuskindlust. see on ka asi, mis kuulub meie komisjoni pädevusse me oleme üritanud äh, hoolitseda selle eest, et need muudatused äh, ei käsitleks kliimamuutusi mitte üksnes kui ohtu, vaid kui võimalust. kolmandate riikide koha pealt oleme öelnud, et kui äh, kliimamuutuste vastu peavad samme astuma ainult Euroopa riigid, siis ei ole tulemused kuigi head seetõttu meie toetame seda, et samme tuleb astuda mitte ainult Euroopa Liidus, vaid äh, äh, ka kõik teised maailma riigid peavad seda tegema, me peame kasutama kõik võima-, kõiki võimalusi võitlemaks näiteks CO2 lekkega. näiteks me peame vaatama, kuidas saab suurt energiamahukat tootmist vähendada, näiteks äh, Hiinas kasutatakse sellist tootmist palju me oleme äh, lähtunud siin sektoripõhisest lähenemisest, tuginesime sellele tekstile, mille me juba varem oleme esitanud. samuti mainisime äh, turumehhanisme, me oleme veendunud, et äh, riikidel peab olema võimalus kaubanduslikke mehhanisme kasutada Äh, kasutada turgu heitkoguste vähendamiseks. Euroopa Liidus oleme me näiteks otsustanud äh, vastu võtma, võtta heitmetega kauplemise süsteemi. mis puudutab nüüd äh, teadus- ja arendustegevust, siis selles peatükiks tahaksime rõhutada, kui oluline on tehnoloogia siire loomulikult tuleb selle juures kaitsta ka intellektuaalse omandi õigusi. me teame, et tehnoloogiat on katsetatud ja me tahame, et sellist tehnoloogiat ka eh, kasutatakse. rahvusvahelisel areenil on meil vaja eraldada rohkem vahendeid teadus- ja arendustegevuseks, sellepärast et ainult niimoodi suudame me tõhusalt kliimamuutustega võidelda. ainult siis, kui meil on piisav tehnoloogia areng ja teadusuuringud, äh, saame me kliimamuutustega või-, võidelda. see oleks siis lühidalt muudatusettepanekute sisu. samuti tahaksin Äh, teha kaks tähelepanekut, mis puudutavad menetluslikku külge. kõigepealt ähm, meie komisjoni roll resolutsiooni heakskiitmisel. Äh, me teeme seda e, esimesel detsembril ning me esitame lihtsalt ettepanekuid muudatusettepanekute kujul, seega meie roll on mitte mitte äh, pidada arutelusid, vaid äh, ma leian, et meil peaks olema siin Envi komisjoniga võrdne roll. Envi äh, käsitleb energia, tehnoloogia, teadusuuringute ja tööstuse teemat, samuti infotehnoloogiat Need on valdkonnad, mis on äh, sama olulised kui keskkonna aspektid, nii et, et me peaksime olema ENVI komisjoniga äh, võrdses seisus ja äh, niimoodi peaks olema ametlikult ja kui seda ei saa teha sel aastal, siis järgmine aasta kindlasti. autoriks, selle resolutsiooni autoriks peaks tõesti olema ENVI komisjon, aga ka ITRE, ITRE komisjon. tahaksin teile meelde tuletada, et meil on alati olnud probleeme äh, parlamendist piisava arvu inimeste leidmisega, keda sinna konverentsile saada. mida me teeme mitte akrediteeritud liikmetega äh, selle, selle probleemiga on meil alati probleeme ja sel aastal isegi äh, rohkem kui tava. Äh, ja näib, et äh, komisjon ei taha kõiki neid kandidaate, keda me oleme esitanud, ka akrediteerida ja see tekitab meile väga suuri probleeme, äh, sellepärast et EITRE ja ENVI komisjoni jällegi ei kohelda samamoodi. ENVI sai rohkem delegaate esitada kui EITRE komisjon ning meie oleme selle teemaga väga pikka aega tegelenud, aga meil ei ole olnud mingit ametlikku lahendust sellele probleemile mõningaid soovitusi on esitatud, aga tegelikult meil on vaja asja ametlikuks teha. keegi peaks meil aitama akrediteeringut saavutada ja kui see ei ole parlament, siis peab seda tegema komisjon. parlamendisaadikuna, kui Globe mind akrediteerib, mis ma siis teha saan, kas ma saan teha sama, samal, äh, äh, samamoodi tööd nagu teised ametliku akrediteeringuga inimesed, kas ma saan minna samadele istungitele? ning teiseks, minu sõltumatus, kuidas kõik seda mõjutab. kui Globe mind akrediteerib, siis äh, Äh, siis ma, ma ei tea, kuhu, kuhu see välja viib, sest tegu on ju äh, valitsusvälise organisatsiooniga. kui näiteks toimub infotehnoloogia teemaline konverents, kas ma peaksin laskma endal siis, enda Microsoftil ennast siis akrediteerida või? nii et, et meil tõesti tuleb parlamendi äh, juhtkonda veenda selles, et akrediteerimine on oluline. ITRE komisjoni liikmed, kes kliimamuutustega tegelevad, peavad saama samasugused võimalused oma töö tegemiseks nagu ENVI komisjoni liikmed, aitäh! härra Simanski. aitäh! ma olen täiesti nõus sellega, mida Äh, raportöör ütles, äh, eriti tema äh, viimase lausega, ITRE komisjon peab olema sama oluline kui ENVI, kui töötatakse välja Euroopa Parlamendi lähenemist, sellepärast et kliimapoliitikat viiakse ellu just nimelt tööstussektoris. niisiis keskkonnapoliitika teemalised arutelud mõjutavad otseselt tööstust ning need tagajärjed on väga suured, sellepärast et me võime kaotada oma tööstuse konkurentsivõime, eriti energeetika, energiamahukates tööstusharudes. Need kõik on väga olulised teemad ja seetõttu on see ka minu fraktsioonile väga oluline. minu fraktsioon loodab, et need teemad on pidevalt tähelepanu keskmes sellepärast et äh, nende teemade tagajärjed on palju kaugeleulatuvamad kui lihtsalt ettevõtete ümberpaiknemine. Äh, sellega käib kaasas ka teatud investeeringute takistamine Euroopas ning äh, samuti aeglustab see innovatsiooni tööstusharu, paljudes tööstusharudes. seetõttu me peaksime nõudma, et, et, et asi peab olema tähelepanu keskmes, me soovime, et Euroopa oleks liidrirollis poliitilisel areenil selles vallas Äh, sest äh, äh, nüüd saab sõna härra ka proua Carvalho. vabandust, esimees ütleb, et ta tegi vea, kõigepealt variraportöörid. proua Hertsog kõigepealt. Ah, Ulsk. vabandust, proua Ulskog. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt öö, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel tänada teid suurepärase koostööst, äh, härra raportöör. suur tänu ka koostööst laiemalt äh, fraktsioonide vahel. me äh, lähtusime sellest kokkuleppest, mille me saavutasime viimasel kliimakohtumisel Cancunis. ma ütleksin omalt poolt nii palju, et tegemist on tõesti ITRE komisjoni pädevusvaldkonnaga. me peame rääkima meiepoolsest panusest energeetikasektori aspekte puudutavat ja energiatõhususest peame rääkima see, mis praegu peab väga olulist rolli mängima rahvusvahelisel areenil, on ju just nimelt energeetika. eelmisel aastal Cancunis korraldasime me suisa seminari, mis eh, energiatõhususest rääkis, see oli Euroopa Parlamendi poolne panus. kuid eh, nüüd on lisanud, lisandunud täiesti uus element, nimelt eh, me oleme midagi öelnud ka e, tooraine kasutamise kohta e, toorainete kaust-, kasutamise tõhususe kohta. see tekst on väga selge ja ilusti koostatud ja oleme rääkinud ka nii-öelda e, kütusevaesusest, et inimesed ei jõua oma elamuid kütta, see on kõikidele fraktsioonidele oluline. aga veelgi olulisem on äh, nii-öelda roheliste või ökotöökohtade siire. kui me ei suuda tagada piisavat tõhusust äh, oma investeeringutes, et leida äh, kõige parem lahendus, siis ilmselt kaovad Euroopast paljud töökohad. konkurents on ju karm, võib-olla karmim kui ennegi, Ühendriigid ja Hiina on teinud äh, metsikuid investeeringuid nendes äh, piir-, selles valdkonnas loomulikult kõik investeeringud maksavad midagi ja on kulu, kuid me investeerime juba oma, ju oma konkurentsivõimesse ja me ei ole seda väga hästi suutnud saavutada. üsna tihti me räägime veendunult äh, oma eesmärkidest ja kasutame ilusaid sõnu kuid äh, eriti midagi pole saavutanud, huvide vahel ei tohi lasta tekkida konflikti, me kõik tahame ju selleni jõuda, et investeeringud keskkonnasektorisse töökohti loovad. me ei räägi sellest äh, piisavalt, nii et tuleb teha lisajõupingutusi. nüüd see järgmine kliimakohtumine on minu meelest täiesti loogiline, et äh, keskkonnakomisjon siin äh, kõlakamalt sõna võtab, sellepärast et tegemist ju on ometigi kliimakonverentsiga, kuid on ka täiesti mõistlik, et ITRE komisjon äh, omaks äh, siin tõsist kaalu. isegi olukorras, kus põhimõtteliselt vastutab Keskkonnakomisjon. ja need kaks asja võiksid omavahel suhteliselt hästi kokku sobida, ma olen äh, siin komisjonis juba kaks aastat, aga mulle tundub, et meil ei ole piisavalt äh, koostööd paigas. meie seisukohad ei ole ju ometigi paindumatud, me peame äh, koostöös olema valmis paindlikkuseks. kaks komisjoni äh, mängivad siin olulist rolli ja sellega tuleb lihtsalt arvestada. akrediteerimise osas olen raportööriga nõus. ITER-i komisjon, sekretäriaat ja äraesimees on meid alati aidanud, aidanud ja peaks aitama ka seekord nende akrediteeringute korral vähemalt üks inimene võiks eh, selleks tööks olla kõrvale pandud. võib tihti juhtuda niimoodi näiteks, et mõni ENMi komisjoni liige, kes on asjaga seotud, ei saa akrediteeringut, kuid pärast peab kulusid kandma, see ei ole normaalne. komisjon ütleb, et me ei saa minna sinna konverentsile liiga arvukalt. sellest ma saan ka aru, kuid ärge siis öelge samal ajal et minna saab ainult kaks äh, inimest äh, siit või sealt. meie esindame siiski liikmetena kahtekümmet seitset liikmesriiki ja see delegatsioon ei ole sugugi nii suur. mina paluksin abi selleks, et need saadikud, kes on ITRE või ENVI komisjoni täisliikmed saaksid õiguse minna sinna akrediteeritud saadikutena, sellepärast et äh, praegu me käime seal peaasjalikult vabaühenduste akrediteeringuga. see ei ole vastuvõetav. tegemist on viiepäevase konverentsiga, meil on vaja nii palju abi kui võimalik, et leida parem lahendus. suur tänu. proua Carvalho. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada raportööri, variraportööre, suur tänu, Jordan suurepärase töö eest. tahaksin rõhutada kahte punkti. üks on ettepanek, mille Rahvapartei tegi juba tükk aega tagasi, sektoraalne lähenemine ja, ja sellega on kolleegid olnud nõus see oleks hea viis võidelda oma, äh, sobitada omavahel kliima soojenemise vastane võitlus ja konkurentsipoliitika tööstussektori toestamine ja, ja süsinikulekke pidurdamine. me peamegi leidma innovi-, innovatiivseid lähenemisi rahvusvahelistele lepingutele, mis peaksid siis Kyoto kokkuleppe asendama. ja teine punkt, ja mul on väga hea meel, et see siin on seljas, nimelt äh, puhta arengumehhanismide uus sõnastus, äh, CDM-id on väga olulised Euroopa tööstusele ainult kaks riiki praegu, aga sellest kasu lõikavad Hiina ja India, aga puhta arengumehhanism on suunatud ju kõige vähem arenenud riikidele ja see tuleks nüüd kuidagi ümber vaadata selleks, et arengukomponent oleks seal paremini sees. paralleelselt võib siis olla mingisugune teistsugune komisjoni areng, puhta arengumehhanism äh, hõlmates siis sektoraalsed kokkulepped, ma ei tea, India-Hiina ja, ja äh, India ja Hiinaga. aga see on teistsugune puhtarengumehhanism, mis võib olla paralleelne siis selle esialgse versiooniga ja lõpetuseks ma toetan kolleege akrediteerimise osas äh, Turbani delegatsiooni jaoks ja meie koordinaator räägib sellest natukene rohkem, suur tänu. Rodel Castillo. proua Castillo. nii, ma sooviksin keskendudes viimasele küsimusele, ma olen täiesti nõus sellega, mida minu kolleeg, raportöör ütles. ma räägiksin lihtsalt menetluslikest küsimustest, siin on tihtipeale segadus selles osas, mis puudutab seda, et miks ITRE peaks osalema eh, samadel tingimustel kui ENVI, sest ENVI tegeleb kliimamuutus küsimustega ja ta vaatab, vaatleb neid ühest aspektist, näiteks konkreetsete eesmärkide paikapanemises, millistel eh, tingi-, millistel tingimustel oma eesmärke saavutada ja ITRE tegeleb sellega, kuidas eh, eesmärke saavutada, kuidas eesmärgid eh, jõukohased oleks ning meie koostöö on täiesti äh, vältimatu, see, eh, seda ei, see ei peegeldu paraku näiteks meie komisjoni osalusest rahvusvahelistel missioonidel eh, või kliimamuutuskonverentsidel. nii et praktilisest seisukohast lähtudes me eh, peaksime, minu meelest on see olukord siin pisut seletamatu, sest äh, näiteks vahendid, mis on mõeldud koosolekutel, kohtumistel osalemiseks ehm, saadikutele, et oleks vaja, et neid eh, kasutatakse adekvaatselt ära, sest et ka meie saaks osaleda, sest see tasakaalustaks meie ametlikku esindatust eh, ja seda mitte ainult fraktsioonide koha pealt. praegusel hetkel äh, näiteks äh, saadik võib paluda, et tal oleks võimalik saada toetust äh, kongressil või konverentsil osalemiseks, tal võidakse ära öelda, minu meelest tuleks äh, tasakaalustatumalt läheneda asjale, ei peaks otsustama, kui palju näiteks saadikuid saab minna Turbanisse, meie ametliku delegatsiooni äh, liikmena eh, otsustada, kui kas näiteks igast fraktsioonist läheb kaks ja mõnest üks eh, ja nii edasi. minu meelest on see väga tähtis, eh, kui me oma vahenditega finantseerime kui näiteks saadik peab oma vahenditega finantseerima ja samas on meil olemas ametlik esindus, siis minu meelest oleks väga oluline, et meid oleks võimalikult palju sellel rahvusvahelisel konverentsil ja ma paluksin, et äh, meie komisjoni esimees äh, selle küsimusega tegeleks, sest äh, tegelikult on küsimus ju ainult selles, et et iga et peale ametlike esindajate, eh, kes on, keda on iga vast-, iga fraktsiooni kohta vastav arv, oleks võimalik oma vahenditega võimalik eh, ka teistel osaleda eh, sellel konverentsil, sest siis oleks võimalik meid siia rohkem kohale viia. proua Kolarska-Bobinska, palun. suur tänu selle äh, väga ilusti tasakaalus oleva arvamuse eest. ma tahaksin rõhutada kahte asja. ma olen äh, olnud India delegatsiooni liige ja tulin hiljuti tagasi ühelt kohtumiselt. sellel kohtumisel ütlesid Euroopa Komisjoni esindajad, et äh, me ei kavatse ette võtta Indiaga mitte mingisuguseid suurprojekte. see tähendab seda, et kohalikul tasandil on meie seisukohti väga raske selgitada, aga me peaksime siiski survet avaldama komisjonile selles suunas ja, ja paneme sellesse raportisse kirja. miks mitte keskenduda kliima ja energia bilateraalsetele projektidele Euroopa Liidu ja teatud kolmandate riikide vahel, nagu seda näiteks võiks olla India. see kindlasti suurendaks äh, meie äh, kohalolekut äh, nendes riikides ja, ja siis me astuksime vastu ka sellele kriitikale, et me ei, ei osale läbirääkimistel seoses India sammudega. selline majanduslik demok-, diplomaatia on sama oluline kui poliitiline diplomaatia. energia ja kliimaga seonduvad äh, punktid äh, peavad olema selgelt meie prioriteetide seas. veel üks lahendamata küsimus on äh, süvendatud koostöö pöördun siin härra esimehe poole, mul on nimelt äh, teile üks konkreetne üleskutse või palve, mul on nimelt soov, et äh, võib-olla äh, artikkel viiskümmend üks süvendatud koostöö osas võiks olla kasutusel natukene rohkem. miks? sellepärast, et on väga palju kliima ja energia äh, küsimusi, mis puudutavad mõlemat komisjoni, ma teinekord ENMis ka osalen töös ja, ja tean väga hästi, et me räägime sarnatest, sarnastest asjadest, kuid hoopis erinevatest aspektidest. ja ka selles arvamuses tuleb see selgelt välja, nii et miks me ei peaks süvendatud koostöö artiklit viiskümmend üks natukene rohkem kasutama. suur tänu! E, kõigepealt saadame selle arvamuse siis edasi ENVile kui me oleme selle vastu võtnud ja tulevastes aruteludes võtame siis selle arvesse. üsna tihti jah, meil on kahe komisjoni vahel kattuvusi, see on praegu ainult näide üks mitmete seast, aga me peame natukene paremini võib-olla tõesti oma tööd ühtlustama, sest et meil on praegu teatavaid probleeme nii-öelda pädevuste eraldusjoontega ja teinekord äh, ei ole see pädevus äh, loogiliselt jagatud. nii et äh, selge see on, et see asi tuleb üle vaadata, mul praegu ei ole teile mingisugust lahendust välja pakkuda. nüüd erandid, see on kolmas küsimus, esimeste konverents otsustab, kes sinna saadetakse. fraktsioonid peavad siis omavahel selle ära jagama, sest et kõikidele fraktsioonidele on piirangud seatud, tegemist on äh, eridelegatsiooniga, ja äh, seda ei kiidetud äh, heaks kvootide järgi, nii et juba tegelikult on see priviligeeritud seisuses delegatsioon, tavaliselt on meil lihtsalt liiga palju inimesi, kes tahavad minna, aga kuidagi üritagem siiski ENVI ja omavahel see, need kohad ära jagada, ma võiksin saata kirja selle kohta, et kui palju inimesi saab minna, see akrediteerimisprotsess on keeruline ja sõltub sellest, mis äh, on need sisekorraldused, enne käis see kõik läbi komisjoni, ma ei tea, kas seekord ka. kas menetlus on muutunud osaluseks, vist on. äkki komisjonis on keegi, kes suudaks seda natukene selgitada. kui ei, siis võib-olla saadate meile kirjaliku vastuse, sellepärast et menetluse muutus on selle konkreetse probleemi akrediteerimisega nüüd meile kaasa toonud. see on äh, tegelikult äh, tekitanud olukorra, kus äh, me tegelikult ei saagi sinna minna ja peame ennast akrediteerima mõne muu organisatsiooni läbi, ma olen kolleegidega täiesti nõus, kes nii arvasid siis, et jah, tuleb äh, kuidagi jagada ENVi ja meie komisjoni vahel need kohad ära, aga saadame siis äh, kirja. proua Castillo. parlament peab esitama palve akrediteerimiseks, parlament peab ise otsustama, kui palju inimesi nad tahavad sinna saata. kui me komisjonile ütleme sada, siis nad ilmselt ütlevad ei selle peale aga parlamendi palvel tehakse see akrediteerimine, see tähendab seda, et fraktsiooni esimeeste konverents ja kõik need muud sammud, mis tuleb astuda, tuleb astuda siin. meie peame võtma selle otsuse, et me tahame delegatsiooni suurust äh, muuta ja tõsta delegatsiooni liikmete arvu või, või tahame, et ähm, sealt vahetuksid liikmed. või saame me delegatsioonile panna juurde selliseid äh, delegatsiooni liikmeid, kes ise rahastavad ennast, äh, enda reisi jah, sellised kokkulepped, äh, nagu mina aru saan, on olnud seni siiski mitteametlikud, äh, me peame selle selgitama parlamendi presidendiga. ja fraktsiooni esimeeste konverents on see, kes lõpetuseks otsustab, jah. aga ma annan selle küsimuse edasi ja eks siis nemad lahendavad ise selle ära. nii, läheme edasi Läheme päevakorrapunkti juurde number üheksa, standardimine Euroopas ja härra Kiirek suur tänu, kallid kolleegid. tänane küsimus on väga oluline Euroopas. ja see on üks tähtsamaid äh, aruteluteemasid meie turgude toimimise jaoks, see lihtsustab turgude toimimist, nii meie siseturu toimimist Euroopa Liidus kui ka globaalse turu toimimist konkurents äh, on, äh, võtab aluseks äh, konkreetsed tehnilised nõudmised, mis puudutab konkreetsete standardsete, standardnõuete täitmist nii toodete kui teenuste pakkumisel. ja siin on mastaabimajandus väga olulises rollis. mida kavatseb komisjon teha? siin on väga oluline vastastikuse tunnustamise eh, küsimus, eh, standardite harmoneerimine liikmesriikides on vajalik, see tähendab Euroopa standardite väljatöötamist, praegune protsess toimub liiga aeglaselt, kakskümmend kolm aastat. komisjon soovib laiendada Euroopa standardite süsteemi eh, ka meie tohutule teenuste turule, ta soovib äh, ka eh, sisse viia oma standardite süsteemi, ta soovib VKE-dele anda eh, võrdse ligipääsu eh, standardite väljatöötamiseks ja nende kasutamiseks. kuid see võib osutuda keeruliseks, see standardi, stand-, standardi, mis ettevõtted toimuvad nagu eh, eraettevõtted, samas aga Euroopa standardid töötatakse välja põhiliselt Euroopa vahenditega, tundub, et siin võib tekkida kon-, huvide konflikt, sest harmoneerimine eh, too viib kaasa ka eh, liikmesriikide standardite järk-järgulise kadumise Euroopa standardite Äh, ja Euroopa standardite asemele tekkimise, kuidas, mida komisjon kavatseb teha, kas ta kavatseb rahvusriiklikud institutsioon, standardimise institutsioonid välja suretada? ning teine küsimus, kuidas äh, võivad VKE-d, äh, saavad võrrelda suurte korporatsioonidega standardimisküsimustes? selles määruses ei ole sõnagi selle kohta öeldud Eh, nii et eh, ei ole siin öeldud ka seda, millised on, eh, millised on suhted Euroopa standardite ja maailma standardite vahel. praegune koostöö peaks jätkuma, kuid pärast Äh, samas äh, pärast avaldamist võivad tekkida teatud äh, patendimenetluslikud küsimused. Ehm, kuidas, mis saab näiteks litsentsidest, mis tähendab, mis saab e-standarditest ja ehm, mis saab tõlkeküsimustest, kuidas ehm, tõlkeküsimused lahendada pärast liikmesriikide standardide harmoneerimisest, sest patendid maksavad ju väga palju raha ning veel, miks äh, komisjon näiteks viitab äh, mingisugustele sellistele küsimustele foorumitele, konsortsiumitele. mis puudutab eriti ICT tehnoloogia see puudutab eriti IT-tehnoloogiaid ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. minu meelest äh, on see projekt huvitav, see on vajalik, see on hea, kuid seda tuleks siiski veel täiustada. suur tänu teile. kolleeg Baltšiitis. Baltšiitis, palun E, šiuo klausimu nekartą jau buvo diskutuota mūsų komitete ir suur tänu, härra esimees, me oleme sellest asjast komisjonis rääkinud mitu korda ja ma olen nõus ähm, raportööriga ja olen nõus äh, ka nende punktidega, millest ta on rääkinud seoses selle ettepaneku äh, heade külgede ja, ja negatiivse poolega, kuid me tahame siiski loota ühisturgu, konkurentsivõimelist turgu, kus äh, kõikidel turul osalejatel on võimalus tegutseda õigete reeglite järgi, ühtlaste, ühtsete reeglite järgi ja me tahame luua üle terve Euroopa ühtsed standardid. see annaks võimaluse suurendada meie konkurentsivõimet, suurendaks kindlust ühisturul äh, kuid kindlasti aitaks äh, ümber kujundada avaliku hankesüsteemi. võib-olla meil peaks Euroopas välja kujundama hoopis ühtse avaliku hankesüsteemi, mis oleks kõikidele liikmesriikidele kasulik. ma tahaksin tänu avaldada ka komisjonile. suur tänu, et komisjon on ära kuulanud meie ettepanekud ja ma loodan, et meil õnnestub äh, luua õiglasem ja, ja läbipaistvam ühisturg Euroopa Liidule, kus meil tulevikus oleks võimalik tegutseda natukene tõhusamalt. härra Veeber. ma olen äh, samuti nõus meie raportööri poolt äh, tehtud märkustega, ma sooviksin võib-olla veel ühe mõtte välja öelda Euroopa Liit on äh, suur äh, jõud, kui asi puudutab äh, rahvusvaheliste normatiivide kasutusele võtmist ja meie turg on ju suur, viissada miljonit tarbijat, see on kõige suurem turg maailmas. ning see tähendab seda, et meie normide täitmise nõudmine annab meile suure jõu kuid äh, probleem on selles, et äh, praegusel hetkel ei ole olemas mitte mingisuguseid äh, kontrolli organismi, me võime need normid ju välja töötada, aga kes kontrollib siis seda, et meie ähm, normidest lugu peetakse, kinni peetakse. Ameerika Ühendriigid võib-olla seda teevad. Ähm, Hiina teeb seda ka kuid äh, samas nad ei kutsu meie ettevõtteid vaatama, kuidas äh, nemad oma äh, reeglid loovad ja kuidas neist kinni peetakse. meil on see suur probleem, see on meie nõrkus, see puudutab näiteks immigratsiooniküsimusi, ei ole keegi, ühtegi organismi, mis suudaks, organisatsiooni, mis suudaks kontrollida, kas nõudmistest kinni peetakse. meil oleks vaja kedagi, kes vaataks, kas meie nõudmisi tõepoolest ka täidetakse Odi, Odi, vabandust. nüüd äh, lisaks sellele, mida ütles minu äh, hea kolleeg Veeber, ma sooviksin küsida, kas ei oleks praegusel hetkel õige aeg poliitiliste mm, arutelude äh, pisa-, pidamisele lisaks ümber vaadata ka meie, meie tööstuspoliitika, sest minu meelest me muudkui toome, teeme uusi normatiive eh, eh, juurde seda tervishoiu küsimustes, tööõigust küsimustes ja nii edasi, kuid samas me ei eh, vaata sugugi, mõtle sugugi selle peale, kes on see, kes toodab kõik need tooted, mis lõpuks tarbijateni jõuavad. ma toon teile ühe näite, näiteks mis puudutab kliimaseadmeid me, me lasime kogu Euroopa Liidus vahetada äh, välja vedelikku, mida kliimaseadmetes kasutatakse. ma ei hakka siin detailseteks muutuma, sest ma ei ole in-, minemas, sest ma ei ole insener. kuid äh, nüüd, äh, kui me ei kontrolli seda, kes on see, kes need vedelikud toodab või masinad toodab, kui need tuuakse sisse väljaspoolt Euroopa Liitu, siis kokkuvõttes mis see sellest, mis meie normidest kasu on, me peame eh, kui me soovime, et eh, normid eh, mõjutaks kvaliteedi siseturul, peame me rääkima ka sellest, kes on see, kes meie, mm, kes meie tooted valmis teeb, kes on need, kes neid norme tegelikult rakendama peavad. Neil on vaja mingisugust kontrolli selles valdkonnas. suur tänu ning proua äh, Brickmann saab nüüd, komisjonist saab nüüd sõna. Uh, aitäh. ma äh, olen tõesti tänulik võimaluse eest sõna võtta. Äh, teeksin lühidalt, sest palju aega meil ei ole. me tunneme heameelt selle üle, et teie komisjon standardimisele nii palju tähelepanu pühendab me loodame, et te suudate anda panuse meie aruteludesse, kuidas äh, standardimist paremaks muuta, kuidas protsesse lihtsustada ja ajakohastada, see on komisjoni üks eesmärke, ning kuidas luua seos äh, erinevate Euroopa Liidu oluliste eesmärkidega, Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend on ju väga paljuski seotud äh, selle standardite parandamisega sellega, kuidas standardid saavad meid aidata tööstuspoliitika ja innovatsiooni vallas ja ka mitmetes teistes äh, valdkondades. me sooviksime, et meie süsteem oleks kaasaegsem, et seda oleks kergem kohandada tehnoloogilistele muutustele. raportööri sõnavõtus sain ma aru, et tal on äh, muresid seoses selle dokumendi sisuga ma olen hea meelega valmis meie ettepanekuid selgitama, ma tahan öelda, et me ei taha siin mingit revolutsiooni standardite vallas äh, läbi viia, me lihtsalt soovime, et asjad areneksid. me tahame mõista, kuidas liikmesriikide standardite organid töötavad, me tahame paika panna Euroopa äh, standardimise põhimõtted äh, need standardid peavad tuginema turu vajadustele ning äh, liikmesriikide delegatsioonid äh, äh, peavad selles protsessis ka osalema, kõik need mõtted meie poolt pakutud teksti jäävad sisse, nii et, et mingeid muutusi selles osas küll ei tule. see on väga oluline asi ja tahtsin seda siin selgitada, et igasuguseid arusaamatusi ära hoida, nii et, et mitte mingit revolutsiooni ei tule, mitte mingit radikaalset muutust ei tule, tegemist on parlamendi algatusraportiga ja me üritame väga paljuski kinni pidada sellest, mida parlament ütles oma raportis aastal kaks tuhat kümme. niisiis me mõistame seda seost, mis eksisteerib standardite ja ja muu vahel ja oleme nõus sellega, mida mitmed kõnelejad ütlesid, et meil on vaja Äh, väga selgelt paika panna turuseire, toote vastutus ja standardimine ja seosed nende vahel. Äh, on ju hea, kui meil on olemas suurepärased seadused, aga kuidas hoolitseda selle eest, et need tooted, mis turule jõuavad, on tarbija jaoks tõesti ohutud? see on väga oluline äh, aspekt, mis on standarditega otseselt seotud turu järelevalve loomulikult toimub, on midagi, mis on liikmesriikide pädevuses. Nemad vastutavad oma turgude järelevalve üle, selleks on olemas liikmesriikides vastavad ametkonnad. Nende ametkondade ülesanne on vaadata, mis turgudel toimub ja turgult kõrvaldada tooteid, mis ei ole ohutud või mis ei vasta nõuetele Äh, komisjonil on ka kogu selles protsessis roll ja me tahaksime lihtsalt parandada koostööd liikmesriikide järelevalveasutuste vahel, parandada turu järelevalvepoliitikat Euroopa Liidus ning meil on olemas juba määrus turu järelevalve kohta. järgmisel aastal peaks, peaksime esitama ettepaneku äh, selle määruse tugevdamiseks nii et, et mis puudutab äh, seost äh, tööstuspoliitika ja standardite vahel, see on ka väga oluline, see on äh, meie ettepaneku aluseks. meie eesmärk on parandada tööstuse konkurentsivõimet, nii et, et me peame paika panema, millised on meie jaoks prioriteetsed valdkonnad. ning standardimine on seotud Äh, just meie tööstuse tulevaste prioriteetidega, nimelt meie tööstuse ja majanduse konkurentsivõime suurendamisega aastaks kaks tuhat kakskümmend. nii et, et me sooviksime äh, seda aspekti rõhutada. on täiesti selge, et teie komisjonil on selles äh, protsessis väga oluline roll mängida. aitäh! hästi, tänan täna toimus meil alles esimene mõttevahetus. meil on veel mitu võimalust sellel teemal kõnelda. ja nüüd lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on kümnes päevakorrapunkt ja kodanike teenistus oleva Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine on selleks päevakorrapunktiks. ja härra Patriziello, raportöör, saab sõna. aitäh kõigepealt äh, tahaksin tänada äh, meie komisjoni sekretäriaati, äh, härra Sigrid Freiat, kui täpsem olla, tahaksin neid tänada nende professionaalsuse eest ja selle eest, et nad on alati olnud valmis aitama. kui me räägime Euroopa kosmosepoliitikast, kaks nädalat pärast Galileo satelliidi pidile saatmist, siis peaksime rõhutama, kuivõrd äh, suure ajaloolise tähtsusega see teema on. pärast äh, aastatepikkust ettevalmistust oleme me lõpuks ometi sellesse punkti jõudnud. meie programm äh, tõesti tagab meile satelliidi navigatsiooni vallas nüüd teatud sõltumatuse suuresti tänu Lissaboni lepingule, äh, selle lepingu artiklile sada üheksa, mis annab Euroopa Liidule pädevuse kosmosepoliitikate ja programmide valdkonnas Euroopa Liidus meie eesmärk on edendada tehnilist ja teaduslikku progressi ja tööstuse konkurentsivõimet. Lissaboni leping tõesti äh, tunnustab kosmose äh, osatähtsust ja seda, selle olulisust nii sotsiaalsfäärile kui ka majandusele. leping äh, annab meile õigusliku aluse Äh, kõrgete eesmärkide saavutamiseks. Need eesmärgid, äh, nende eesmärkide saavutamiseks peab parlamendi, peab parlament ja teised institutsioonid eraldama ka piisavalt vahendeid. me oleme seisukohal, et Galileo programm on väga tähtis aga arvestades neid investeeringuid, mis Galileosse on tehtud, äh, kuskil kolmsada miljardit eurot, ning seda, kui pikka aega see programm juba kestnud on, äh, siis leiaks, et äh, võrdselt tuleks seda kohaldada ka teiste programmidega. ma olen täiesti veendunud, et ainult läbi kosmosepoliitika saame me Äh, saavutada tehnoloogilise sõltumatuse oma mandrile ning äh, see võimaldab me kõigil kodanikel saada teatud majanduslikku kasu. Äh, see aitab luua näiteks uusi töökohti, seetõttu pean ma väljendama natuke ka pettumust selle üle, et komisjoni otsus ei näe ette pikaajalist rahastamist kahe tuhande neljateistkümnenda aasta, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, finantsraamistikus. seega on oht, et need investeeringud, mis siiani sellesse programmi on tehtud, muutuvad kasutuks. Äh, ma olen tõesti hämmeldunud äh, selle rahalise poole üle, ma saan öelda, et me peame tõesti Äh, nägema nagu vaeva, et mõista, millist strateegiat komisjon tahab rakendada, mis puudutab näiteks Galileo äh, juhtimist. kui me ratsionaliseerime selle programmi äh, korraldust, saame Äh, arvutada ka palju äh, see programm maksma läheb ja niimoodi saame Euroopa kodanikele anda selge pilti, millised on programmi eesmärgid ja millised on vahendid, mis sellele programmile pikemas perspektiivis on eraldatud. veel üks oluline asi, mida tahaksin rõhutada, puudutab äh, Euroopa kosmose olukorra seiresüsteemi. me peame selgitama, miks meil on vaja neid satelli-, Euroopa satelliite kosmosesse. Äh, meil on vaja infot selle kohta, millised rusud kosmoses ringi liiguvad, milline on päikese kiirgus ja nõnda edasi äh, läbi erinevate Euroopa kosmoseprogrammide Euroopa Komisjonil on vaja koordineerida kõiki neid erinevaid kosmoseprogramme, mida liikmesriigid äh, ja Euroopa Kosmoseagentuur on ellu viinud, tuleb vältida äh, programmide kattumist. sest seda juhtub, kui meil üldjuhtimist ei ole. ma olen veendunud, et et Euroopa Liidul peab olema oma kosmosepoliitika me peame olema iseseisvad selles vallas. samas ma leian siiski, et komisjon peab välja töötama ka strateegia rahvusvaheliseks koostööks, et saavutada sünergiat rahvusvaheliste partneritega, Venemaa ja USA-ga. meil on vaja ühise, ühist osalust kõigile pooltele huvi pakkuvates programmides. lõpetuseks leian ma, et Euroopa Liidu Äh, huvi kosmose vastu on oluline. Euroopa Kosmoseagentuuri tehnoloogilised oskused ja investeeringud on väga olulised selleks, et meie tööstus oleks konkurentsivõimeline, et, et meie tehnoloogia areneks arvestat-, Euroopa kosmosepoliitika vallas ma loodan, et läbi teie muudatusettepanekute suudab meie komisjon koostada teksti, mis on kooskõlas Lissaboni lepingu artikliga sada üheksa ning seega me suudame tagada teadusliku ja tehnoloogilise arengu valdkonnas, mille jätkusuutlik areng on hädavajalik kogu Euroopa Liidule, aitäh! aitäh, kolleeg ja järgmisena saab sõna härra Plant. Plante, aitäh! Äh, ma tahaksin tänada raportööri, minu arvates on tegemist väga tasakaalustatud raportiga, mul on selle üle väga hea meel. Äh, tahaksin tähelepanu juhtida vaid paarile asjale. Äh, paarile elemendile, mida me peaksime võib-olla tugevdama või natukene muutma, eriti mis puudutab eelarvet me oleme rääkinud siin äh, selle programmi rahastamisest ja parlamendis me oleme põhimõtteliselt äh, nõus, et raha peaks olema Euroopa Liidu eelarves, kui me soovime, soovime selliseid äh, suuri programme nagu Galileo ja Klonas, siis neid tuleb rahastada Euroopa Liidu eelarvest. ja me saame selles valdkonnas mõju avaldada, niimoodi me saame ka nendele projektidele mõju avaldada muidugi ma, ma näen, et siin nõukogude sekretariaadi liikmed äh, ka noogutavad pead. Äh, liikmesriigid loomulikult võivad nõuda erinevaid strateegiaid, erinevaid projekte, aga kui asi jõuab rahani, siis äh, hakatakse rääkima sellest, et on erinevates riikides finantskriisid, ning äh, kosmose, aga ärgem unustagem, et kosmoseprojektid ja kosmoseprogrammid, need äh, toovad lisaväärtust ja seda tuleb liikmesriikidele ka väga selgelt välja öelda äh, finantsperspektiivi koostades me loomulikult peame kõik summad õigesti kokku arvetama, me peame arvestama sellega, palju me viie kuni seitsme aasta jooksul kulutame Äh, aga vahendid äh, peavad olema tõesti olemas pikemateks, pikemaks per-, perioodiks, et need teenused, mida me loome tõesti, et neid oleks võimalik osutada. raportöör rääkis sellest, et see süsteem tuleb muuta turvaliseks rünnakute vastu, täna hommikul rääkisime küberkuritegudest äh, ja ma arvan, et ka selles kontekstis tuleks küberkuritegevusest rääkida tuginedes äh, teistele Galileo teemalistele raportitele ja kogemustele, mis mul nende raportitega on, siis äh, tuleksin siin äh, kaheksateistkümnenda punkti juurde, välispiirid ilmselt põhjustavad igasuguseid arutelusid, ma ei pea siin silmas Frontexit, aga ma viitan näiteks piraatlusele Aafrikas. Euroopa Liidu sõjaväeüksused Äh, saaksid ju sellistest kosmosepõhistest süsteemidest äh, tuge, need süsteemid suudaksid teha vahet piraatide laevade ja tavaliste kalapüügilaevade vahel. ma arvan, et see on kindlasti üks asi, mis põhjustab arutelusid ja punkt kakskümmend kaks on samuti väga oluline. ja jällegi tahaksin äh, lisada siin muudatused, esitada muudatusettepanekuid, mis puudutavad Galileod. ma arvan, et me peame natuke rohkem siin tegema komisjon peab välja töötama strateegiat eh, nende teenuste tugevdamiseks ning lõpetuseks eh, seda ma pean arutama raportööriga või vähemalt küsima, mida raportöör arvab, aga mulle tundub, et eh, me soovime autonoomset juurdepääsu kosmosele, seda me soovime ja samas soovime ka rahvusvahelist koostööd kuidas me siin tasakaalu leiame, kuidas me saavutame äh, ühelt poolt autonoomse juurdepääsu ja teisalt on meil jällegi rahvusvaheline koostöö ka. me teame, et äh, konkurents toimib, see aitab hindu äh, langetada ning kui me üksi tegutseme, siis võivad protsessid kontrolli alt väljuda, aga üldiselt ma olen raportiga väga rahul me peame jätkama suhteid kosmoseagentuuriga, kuidas liikmesriigid ja kosmoseagentuur saavad äh, koostööd teha, aga ma arvan, et me oleme õigel teel ja jään ootama meie järgmist kohtumist, aitäh! aitäh ja kolleeg Remek järgmisena uh,! Nejdřív mi dovolte, abych také poděkoval zpravodaji, protože podle mého názoru odvedl skutečně velký kus äh, práce. V tomto kontextu jsem... Ma arvan, et meie raportöör on teinud suurepärast tööd nii et, et keskenduksin ainult mõnele aspektile, mis minu arvates on kõige olulisemad. hiljuti toimus meil sellel teemal kuulamine, sellel kuulamisel kogesime, et inimesed nõuavad äh, ambitsioonikamaid äh, kosmoseprogramme, meil on olemas ka traditsioonid ja tulemused, millele tugineda, meil on olemas väga head eksperdid meil oli enam kui viisteist prioriteeti ning see peegeldab ka neid probleeme, mis meil on rahandus, rahastamise vallas kokkuleppe saavutamisel. eelkõnelejad viitasid ka juba sellele, asi ei ole siin ainult kosmosepoliitikast, see puudutab kõiki teemasid tegelikult. ma arvan, et kui me seda küsimust ei lahenda, siis äh, võib-olla äh, sõltume sellises olulises tehnoloogilises valdkonnas ülejäänud maailmast. ma olen juba öelnud, et üks viis, kuidas edasi liikuda, on rahvusvahelise koostöö tugevdamine, ka raportöör mainis seda. ma ei pea silmas ka ainult koostööd USA ja Venemaaga, on ka teisi, näiteks äh, India, Hiina me ei tohiks unustada, et oma raportis ja muide, seda, sellele viitab ka meie raporti pealkiri, see kosmosestrateegia peab teenima Euroopa kodanike huve. seega me peaksime tegema rohkem, et kodanikud asjaga kursis oleksid. ma tean, et see on raske. Äh, inimesi huvitavad teised asjad, aga milli-, mida võiks see strateegia kodanikele anda ja mida me kaotaksime, kui me peaksime sellest projektist loobuma? lõpetuseks tahaksin raportööri veel kord tänada ning äh, ma esitan ka mõned muudatusettepanekud selle kohta, mida ma just ütlesin. härra Tošnovski aitäh. Äh, ma saan teha väga lühidalt, sellepärast et eelkõnelejad ütlesid juba väga palju ära. ma olen nõus nendega, kes sellesse raporti eelnõusse väga soosivalt suhtusid. samuti olen nõus äh, härra Klantega me peame äh, kõnelema rahastamisest. see võib olla keeruline, aga ei piisa sellest, kui me lihtsalt märg-, täheldame, et äh, raha piisavalt ei ole. selle projekti äh, ühendust puudutavad elemendid äh, viitavad äh, sellele, et me peame arvestama selle pro projekti ulatusega. seda projekti ei saa liikmesriigid üksikult ellu viia, rahastamine aga Äh, peab võtma väga täpse kuju, nii et, et me hiljem ei saa jällegi öelda, et meil jälle raha ei ole. praegu loomulikult ähm, on paljudes liikmesriikides väga raske aeg, aga see teema on oluline. punktis kakskümmend kaks mainitakse äh, mitmesuguseid rakendusi Äh, mida Galileo võimaldab, me peame arvestama sellega, millised rakendused oleksid äh, need, mida siis selle projekti praeguses äh, tsüklis saaks juba kasutusele võtta, seda võib-olla ei ole nii raske välja mõelda. selle projekti edu on seotud äh, sellega, mil määral me suudame projektiga seonduvaid otsuseid langetada. meil tuleb luua tohutu suur taristu ning meie ülesanne on täiel määral ära kasutada kõiki neid pakkumisi, mis tehakse. selles osas peaksime võib-olla kaaluma seoseid seitsmenda raamprogrammiga. teaduspotentsiaal tuleb täielikult ära kasutada. aga on veel teisigi küsimusi, mida pole käsitletud. ma olen härra Klantega nõus, et meil on vaja arutelu äh, selle projekti võimalikud tule, tuleva, selle võimalike tulevaste kasutuste üle, näiteks piiri, piirikontrolliks. Äh, ja selliseid tuleviku väljavaateid tõesti on, mida me ei tohiks tähelepanuta jätta. ma äh, suhtun väga soojalt sellesse raporti eelnõusse. ma arvan, et me peame Galileole pöörama palju tähelepanu selleks, et see projekt tõesti saaks selle positsiooni, mida ta väärib. see on väga oluline, et Euroopa Liit suudaks oma positsiooni tugevdada. aitäh! <clears throat> <clears throat> suur tänu! ka mina sooviksin tänada kolleeg Patricello suurepärase töö eest. kuid ma sooviksin äh, tugevdada tema raporti järeldusi, eriti see, mis puudutab ähm, GMS äh, programmi. Äh, ma esitasin selles osas muudatusettepanekud. ma sooviksin, et GMS äh, muutuks lõpuks ometi toimivaks ning tahaksin öelda, et riskid on siiski väiksemad kui need, mida võib eeldada arengufaasis ja see tähendab ka seda, et kulusid on võimalik kontrolli all hoida. me võime eh, siin eh, aluseks võtta teised Euroopa programmid, nagu näiteks eh, meteoroloogia satelliitide programmid. sellega seoses ma arvan, et lõiget kuusteist tuleb tugevdada, nõudes kindlasõnalisemalt, et komisjon kaasaks eh, eh, kogu GMS-i eh, programmi rahastamise järgmisesse finantsraamistikku ning kolleegid, paljud on sellega nõus olnud, nii et tugevdagem seda lõiget kuusteist GMS. tahaksin teile meenutada, on ka eesmärgiga, tehtud eesmärgiga muuta Euroopa Liit maa jälgimis Eh, programmide liidriks, eh, mis puu-, see puudutab ka näiteks kliimamuutuste jälgimist ja muud sellist. me peame loomulikult, nagu seda ka raportöör on öelnud, eh, praeguses faasis tegema kõik selleks, et me õigusloomelisi nõudmisi täidaks ja et juhtimine oleks võimalikult efektiivne, ma arvan, et me peaksime tegema kõik selleks, et Eh, kasutatakse ära kõigi praegu Euroopa üks, kõigi praegu olemasolevate Euroopa üksuste ekspertarvamusi selles küsimuses, Euroopa Liit peab oma kosmose eh, programmides säilitama eh, iseseisvuse ning me peame üritama suuta, saavutada eesmärke, mis me oleme endale seadnud. loomulikult on meil vaja kasutada selleks Euroopa vahendeid on esmatähtis, et komisjon teeks konkreetseid ettepanekuid võimalikult kiiresti, et välja töötada äh, soovitavad äh, strateegiad äh, näiteks süstikute kasutusele võtmisel. see tähendab konkreetsete vahendite eesmärkide saavutamist, see tähendab konkreetset kosmosepoliitikat, see tähendab ka tööstuspoliitikat, nagu seda minu kolleegid korduvalt juba on esile tõstnud. see tähendab ka Euroopa konkurentsivõime suurendamist ning veel lõpetuseks mis eh, puudutab seda olulist teemat, mida meie eh, kolleeg siin mainis, eh, meie kolleeg Lante, siis rahvusvahelise koostöö Ameerika Ühendriikide, Venemaa või Hiinaga on väga soovitatav, kuid see peab aluseks võtma vastastikuse põhimõttest kinnipidamist. praegusel hetkel nende riikide institutsionaalsed äh, turud on täiesti sulutud, suletud rahvusvahelisele konkurentsile, samuti ka Euroopa tööstusele. ning Euroopa ei tohi olla naiivne, me ei tohi olla ainus kosmosejõud, mis avab oma äh, turud rahvusvahelisele konkurentsile, samas nõudmata äh, teiste poolt äh, samasugust käitumist. suur tänu! ja kolleeg Lambert. Äh, vabandust, et ma hiljaks jäin, mitte sellepärast, et äh, huvi puudus oli, vaid äh, sellepärast, et Belgias valitseb ähm, panganduskriis, mis puudutab ka minu valijaid. nüüd kõigepealt kosmos on üks olulisemaid valdkondi, kus tuleb tegutseda Euroopa tasandil, mitte liikmesriikide tasandil. me teame, et meil on väga paljudel riikidel on pikad kosmosetraditsioonid, kuid võttes arvesse, millisel skaalal on vaja ehm, investeerida, on ainult Euroopa vahenditega võimalik seda teha. no ma sooviksin ühtlasi meenutada meie kodanikele, et tegu on valdkonnaga, kus Euroopal on tõesti lisandväärtus. nüüd veel eh, üks institutsionaalse iseloomuga märgus, ma ei tea, kas siin on keegi komisjonist, kuid mul on eh, tunne, et ITRA komisjon on nagu täiesti kasutu, kui me näeme, kuidas meid pidevalt meelega hoitakse eemal sellistest olulistest küsimustest nagu näiteks finantseerimisküsimusest. kui kaua oleme me nõudnud juba selgeid andmete edastamist, detailset andmete edastamist Galileo programmi osas? me E, e, meilt palutakse soovitusi, nõuandeid, e, suuniseid Euroopa kosmosepoliitika osas ja samas täpsemates küsimustes hoitakse meid ikka veel pimedus. kui asi puudutas näiteks Galileo lisateenuseid, siis komisjon mainis, et muideks osa kasutajatest ilmselt on, on Äh, sõjaväe äh, on meie relvajõud. samas varem oli räägitud Galileost kogu aeg kui tsiviilprojektist. see näitab, milline kommunikatsioonipuudus valitseb parlamendi ja komisjoni vahel minu meelest on varjamist ja salatsemist üsna palju, minu meelest tuleks seda spetsiifiliselt mainida, sellepärast et siin ei ole eh, tegu eh, mitte mingisuguse institutsionaalse küsimusega, pole küsimus selles, et meie peame, eh, meid tuleb, meist tuleb ka lugu pidada, vaid tegu on ikkagi suurte rahadega ja meid tuleb täpsemalt informeerida. nüüd ülemaailmne keskkonna ja turvaseire. kui on, on üks osa meie Eh, kosmosepoliitikast, siis eh, see on just see, sest see eh, sisaldab suuremat funktsionaalsust. minu näiteks, naine näiteks arvas, et Galileo dubleerib GPS-i tegevust. kuid sellel siin konkreetselt on lisandväärtus, mina leian, et on pisut kummaline, et komisjon otsustab selle programmi küsimärgi alla seada sest see, kuidas see komisjon ehm, komisjon ehm, üritab GMS-i e ehm, löögi alla seada ja, ja Galileo tuleb alles hoida, nii et minu meelest kummaline, nagu Ahri seda juba just praegu ütles, et GMS e on üsnagi turvaline projekt ja ühtlasti tema ja, ja ITER-ist on ta palju tugevam. mina eeldasin, et Äh, komisjon tuleb siia ja ütleb, et me ei tea, mis ITER-ist saab, see on väga kummaline nähtus. Äh, me äh, ei hakka sellega edasi tegelema, sellepärast et meie eelarve ei võimalda meile seda ja et Galilei ja samas eeldasin, et GMS ja Galileo ja on projektid, mis arenevad edasi, kuid nüüd öeldakse, et GMS võib-olla jääb hoopis välja, mina leian, et vähemalt see on absoluutselt hullumeelne. üks projekt mille puhul on võimalik selgelt teha, eh, ennustada ette vajalikke investeeringuid, see jäetakse kõrvale ja eh, teisest küljest jällegi projekt, mille puhul me ei tea, mis lisavälus, väärtusi see toob ja mille eh, kulud on täiesti ennustamatud, seda hoitakse alles ma et, <laughs> soovitan, minge ja üritage seda nii-öelda projekti kellelegi edasi müüa, teid naetakse välja aga komisjon ikkagi teeb seda ja liikmesriigid teevad seda ikka edasi, nagu nad ei olekski kodanike ees äh, vastutavad. meie peame siin Belgias kümme miljardit kokku hoidma. Äh, ma äh, äh,, ma tahaks näha, mis näoga öeldakse liikmesriikides kodanikele, et me peame sellise totruse nagu ITER-i peale tohutul hulgal raha kulutama. ning mis puudutab Galileod, siis mina äh, Äh, jään ootavale seisukohale, kuni ma saan konkreetsed arvud, ma tahan teada äh, kulude, äh, tulude tasakaalu. see on täiesti erinev ITER-ist, ITER meie, meie jaoks ei ole absoluutselt mingisugust huvi pakkuv minu, ma tahaks teada, mida me oma raha eest siin saame ja komisjon hoiab oma suu kinni. kõik andmed, mis meil on, kõik arvud, mis meil on, saab, kõik me saame mitteametlikult ametlikult ei informeerita meid mitte millestki. nüüd, mis puudutab, eh, mis puudutab eh, teadusuuringute ja arengu küsimusi, siis on olemas tööstusfaas eh, ja selge on see, et teadusuuringute arengu küsimustes ei tohi finantseerimist kindlasti koomale tõmmata see ei tähenda seda, et teadusuuringud ja arenguaspektid ka Gali-, seda Galileos ja GMS-is ei ole, loomulikult on. ja loomulikult see tähendab seda, et tuleb finantseerida eh, neid eh, tegevusi kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvest eh, ja mina teeksin ettepaneku, et kosmose küsimused et kasut-, et tehaks, et sellesse suhtutaks kui ähm, äh, olulisse tehnoloogilisse küsimusse, mis suurendab meie konkurentsivõimet ja mis aitab meid suurematele väljakutsetele vastu astuda. me soovime näiteks üle vaadata äh, põllumajanduspoliitikat, GMS e võib meid äh, aidata selles osas, see võib muuta meie põllumajanduspoliitika efektiivsemaks. nii et äh, lõppküsimus veel nüüd, mis puudutab relvajõudude küsimust, siis ma sooviksin selgelt välja öelda, et ma ei ole naiivne. me teame, et meil on vaja relvajõudusid, me teame, et Eh, kosmose, eh, kosmosetehnoloogia on nende jaoks oluline näiteks luureandmete saamiseks või kommunikatsiooni eesmärkidel on neil samuti võimalik seda kasutada. ja minule ei meeldi see, et need sõjalised aspektid, mis puudutavad Galileod või ka GMS-i, et neid eh, finantseeritakse teistest vahenditest, kui need on kaitsevahendid siis. kui me vaatame, millised, millist kasu, kui osa võimalikest kasu, võimalikust kasust puudutab ka kaitseküsimusi, e, siis selge on see, et osa finantseeringust peaks tulema liikmesriikide kaitsekulutustest. E, e, see tähendab seda, et peaks, et, et need, et need ühesõnaga, see, me ei saa tasuta lõunaid pakkuda meie eh, liikmesriikide eh, relvajõududele, kes kasutab, see maksab. see on põhimõte, mille juurde me peaks kindlasti jääma, aitäh. suur tänu, e, esitati küsimusi komisjonile, härra Gonzales, te vist esindate komisjoni, äkki paari sõnaga kommenteerite? kui ei, siis kes vastutab selle asja eest? suur tänu, härra esimees kõigepealt see raport äh, on väga soosivalt suhtunud komisjoni teatisesse ning äh, võtsime kuulda ka kõik need märkused, mis täna tehti loomulikult eh, KMES-i ehm, rahastamise kohta ma ei tule selle küsimuse juurde praegu rohkem tagasi, sellepärast et komisjon on oma seisukohta juba väga selgelt avaldanud ja on öelnud, miks me oleme otsustanud teha sellise ettepaneku, nagu me tegime, et GMS eh, Euroopa Liidu eelarvest väljaspoolt saaks rahastatud. tuleksin aga selle märkuse juurde, mis puudutas teatat, teatavat läbipaistvuse puudust ja arvnäitajate eh, vajakust ka. ma tuletaksin teile siiski meelde, et komisjon oma teadaandes eh, Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide vahearuandes selle aasta jaanuarist on täisarve. ja eriti just Galileo kohta on palju arvnäitajaid loomulikult äh, järgmine mitmeaastase finantsraamistiku aruanne juba äh, oma definitsioonist äh, lähtuvalt esitab ainult väga üldiseid numbreid, kuid määruse eelnõu ettepanek on üsna pea tulemas komisjonist nii Galileo kui ka GMS-i kohta Nende määruse eelnõudega käib kaasas ka väga detailne mõjuanalüüs, kus on siis täpselt kirjas mõlema programmi nii-öelda ärikava ja seega parlamendisaadikud ilmselt saavad tutvuda ise ja, ja olla tunnistajaks sellele, et me mitte kuidagi ei varja öö, äh, majanduslikke argumente selle, nende mõlema projekti puhul nii et selles äh, punktis ma küll tahtsin äh, selgitada, et äh, komisjon on, on avatud ja valmis infot jagama, valmis arve jagama ja on valmis ka argumenteerima, miks need projektid maksavad nii palju, kui nad maksavad. suur tänu! suur tänu, härra Particello, kas te soo-, soovite veel midagi öelda, palun? suur tänu, härra esimees ma tahaksin tänada kõiki kolleege tänaste sõnavõttude eest, väga veenvad argumendid, on täiesti selge, et see tekst äh, võiks olla parem ja saabki olema parem seda kolleegide toel äh, ja, ja me kindlasti saame ühtse koguna siis äh, seda teksti parandada, aga seda, selle juurde tuleksin korraks, mida ütles härra äh, Klunte kõik, mis te ütlesite, on oluline. kosmoseautonoomia strateegia ei ole võimalik ilma Euroopa sektoreid kaasamata. nagu ei ole võimalik tehnoloogiastrateegiat ilma vektorite sõltumatuseta, sest see on ju lahutamatu osa meie strateegiast. ja veel üks aspekt finantsküsimused. Need on küll kindlasti kõige olulisem küsimus meie laual. me peame oma asju ajama nii, nagu me oleme seda teinud seni, komisjon on oma seisukohad finantspoliitika osas avalikustanud, et me peame edasi minema, meie muidugi peame välja kujundama oma arvamuse, aga sellest seisukohast laht-, lähtuvalt nii et lühidalt meil kõigil on veel võimalus seda asja parandada, koostöö alles hakkab käima ja, ja loodetavasti järgmistel nädalatel koorub välja ühtne tekst, mille me saame anda siis Euroopa valijatele meie seisukohtadena selle strateegia kohta, mida Euroopal on vaja kosmosevaldkonnas, seda strateegiat on vaja kõikidele liikmesriikidel ja tööstus muidugi on otseselt seotud kosmosestrateegiaga praeguses majanduskriisi kontekstis, eh, mis on liikmesriike väga valusalt tabanud. kui me sellesse sektorisse investeerime, siis kindlasti on meil võimalik parandada meie majanduste hetkeolukorda. selles sektoris on väga palju eksperte, kolleeg Lamberts on palunud sõna, ütleb härra esimees, kolmkümmend sekundit, ma pöörduksin komisjoni esindaja poole see aruanne, mille te avalikustasite selle aasta alguses, oli täis mitte arve, vaid tühjust ma olen mitteametlike kanalite kaudu näinud hoopis teistsuguseid ja palju rohkem arve. täna pärastlõunal saadan ma teile ametliku kirja ja nõuan seda, et te annaksite meile konkreetse ülevaate, kuidas te jõudsite sellele hinnangule, et järgneval N-aastal läheb see asi maksma miljard eurot ja kui te suudate mulle see ära selgitada, siis, siis mul ei ole teiega rohkem probleeme. no väga hea. sel, vaatame siis, mis ütleb komisjon selle peale ja käitume vastavalt sellele. kaheteistkümnendal oktoobril äh, on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, pärast seda tulevad edasised arutelud. kallid kolleegid, suur tänu äh, koostöövalmiduse eest ja kohtume pärastlõunal, kui toimub